Uh, okay, colleagues, I, I think we'll make a... kallid kolleegid, ma arvan, et alustame oma tööga. kell on juba üheksa kolmkümmend viis ja mina asendan täna hommikul meie eh, esimest, sest tema valmistub eh, dialoogiks alternatiivsete investeerimisfondide eh, haldurite direktiivi üle. kõigepealt ma palun, et te kinnitaksite meie päevakorra Eh, kui mingeid muudatusettepanekuid selle kohta ei ole, siis ma loen selle päevakorra kinnitatuks. mul on mõned teadaanded meie esimehe nimel teha. Eh, kolleegid on olnud mures selles, et erakorralisi kohtumisi Strasbourgis on väga palju olnud. Eh, mina ka leian, et see on täiendav koormus saadikutele, aga paraku on nii, et see töö hulk, mis meil tuleb ära teha meie komisjonis, on väga suur ja koordineerijad ka olid nõus, et midagi muud ei õnnestu teha selleks, et me suudaksime komisjoni dokumendid kõik läbi eh, töötada, tuleb meil korraldada Strasbourgis ka erakorralisi kohtumisi. tahtsin ka rääkida komisjoni dokumentide väljatrükkimisest. Te teate, et tohutu hunnik pabereid on välja trükitud. ja viimastel aastatel on olnud nii, et majanduskomisjoni ametnikud on ükskord dokumendid välja trükkinud, rohkem kui ükskord välja trükkinud eh, erinevatel etappidel ja praegu kolm korda lausa. ja nüüd tehti otsus, et me dokume ainult üks, dokumendid trükime ainult üks kord välja ja siis on nad ka veebilehtedel lisaks kättesaadavad komisjoni kodulehel. ja kui on vaja täiendavaid dokumente, siis alati võib paluda, et teile eh, meie printimistalitus need teie jaoks välja trükiks, nii et me ei raiskaks väga palju pabereid, et kolm korda meie komisjoni töö käigus üks ja sama dokument välja peaks trükitama. ja nüüd öö, eh, Eh, prospektusdirektiivi eh, korrigendum. Te olete saanud oma postis ka selle teksti ja nüüd meie kodukorra kohaselt kaks kuusteist artikli järgi me oleme nõus selle korrigendumiga ja ma juhin teie tähelepanu sellele, et see korrigendum juhib tähelepanu sellele, kuivõrd tähtsad on delegeeritud aktid ning väiksa lõige läheb sinna sisse, mille me teile ka esitasime läbirääkimiste ajal see oli ka sees komisjoni esialgses ettepanekus. nii et me ei taha seda tekstist eh, kustutada ega ka kahtluse alla panna, nii et me tahame, et see sinna tagasi läheks. nii et meie komisjon kiitis selle heaks ja järgmisel täiskogul me sellega lõplikult kinnitame ning veel üks teadaanne. see puudutab resolutsiooni, mis puudutab mittekonkurentsivõimelisi eh, söekaevandusi et meie kodukorra reegel üks kakskümmend näeb ette, et kõik võivad resolutsiooni kohta ettepanekuid teha, kui see kuulub Euroopa Liidu eh, pädevusse ja meie komisjon on antud juhul pädev komisjon ja komisjon on see, kes otsustab, millist menetlust hakata kohaldama ning me võime eh, neljakümne kaheksanda eeskirja kohaselt ka raporti koostada. meil on juba eh, samateemaline raport söekaevanduste kohta ja härra Rapkai on autoriks, nii et nüüd on võimalik muudatusettepanekuid teha selle kohta kuni kahekümne kuuenda oktoobril ja üheksandal novembril toimub hääletamine raporti üle ja sellepärast äh, koordinaatorid täiesti õigustatult otsustasid, et resolutsiooni äh, ei äh, võeta vastu eraldi, sest meil on raport selle teema kohta siin komisjonis Eh, nii et kas on nüüd kommentaare, kui ei ole, siis läheme kohe esimese raporti juurde meie päevakorras, see on kolmas päevakorrapunkt, mis puudutab maksundust ja arengut, koostööd arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks. ma näen, et meie raportöör on juba siin, nii et ma annan talle sõna. palun, proua Peeti Käinen uh,. Thank you, madam uh, president uh.... ma tänan proua esimees ja nagu te juba selgelt nägite, need head valitsemistavad on sellise kolme aspektiga. kõigepealt eh, küsimus on selles, kuidas tugevdada arenguriikide suutlikkust välja arendada oma maksusüsteemid. teiseks, tegemist on hargmaiste firmade problemaatikaga ja tähtis on läbipaistvus maksusüsteemides tagada ja vältida maksudest kõrvalehoidmist ning kolmandaks on tegemist erisustega erinevate finantssüsteemide vahel ning ka selle nähtusega eh, finantstehingute maksustamine. kuusteist muudatusettepanekut on välja pakutud, enamik neist on kooskõlas raporti sisuga ja on aktsepteeritavad Rahvapartei jaoks üheksas muudatusettepanek, mis puudutab finantstehingute eh, maksustamist ainult Euroopa Liidu tasandil, ei ole meile vastuvõetav. ja kolmteist ja neliteist ja kuusteist muudatusettepanekut, need puudutavad ühte ja sama küsimust. see on riikide finantsaruandluse kohustused eh, piiriüleste äriühingute puhul. Need muudatusettepanekud eh, me paneme kokku kompromissettepanekusse, kui tahate, ma võin selle teile ette lugeda. hästi, kutsume üles eh, riigiti aru andma riigi üleste või piiriüleste äriühingute kohta ja seda kõike on võimalik saavutada, kui viiakse ellu läbipaistvusdirektiivi sätted ning rahvusvahelised raamatupidamisarvestuse äh, aruandluse kohustused. tähtis on, et kõik äriühingud ja sektorid oleks ühtemoodi hõlmatud selle kohustusega ning tagada juurdepääs vastavatele andmetele ja maksuhaldurid äh, vaevavad neid andmeid ning me kutsume üles komisjoni ka ette kandma parlamendile sellest, kuidas äh, on asjad edenenud ja seda tegema järgmise kuue kuu kohta nii et need asjad on kõik kokku võetud nüüd ühte kompromissettepanekusse. ma tänan. ja nüüd sõna variraportööridele. sotsiaaldemokraatide variraportöör ei ole kohal, neil on lennukiga probleeme. härra Schmidt ALDE fraktsioonist saab nüüd sõna. ma tänan. ma alustan sellest, et ma tänan proua Birgi Käinest väga hea raporti eest lihtsalt väikesed muudusettepanekud, mis mina tegin, on ka täielikult arvesse võetud. nii et sellepärast ma olen väga-väga rahul. nüüd see finantstehingute maksu temaatika, võib-olla see on pisut problemaatiline. minul on jäänud mulje, et tegelikult me hääletasime selle poolt möödunud nädalal peresse raportit hääletades Äh, tehti ju suuline muudatusettepanek, selle tegid rohelised. meie Aldega lükkasime selle tagasi, ütlesime, et meil on vaja alustada asjadega mitte ainult Euroopa Liidus, vaid meil on ikkagi vaja globaalset lähenemisviisi sellele finantstehingute maksustamisele. see on sama teema, mis on tõstatatud siin üheksandas muudatusettepanekus. ma arvan, et oleks kasulik kui me kõik teaksime, milline on tulemus ja mida me asjast arvame. sest see teema muutub üha aktuaalsemaks. ma olen nõus ja toetan seda, mida te ütlesite, Sirpa, aga ma ei tea, kas me äkki peaksime üritama äh, parema tulemuse ikkagi saavutama sel teemal kaugemal kui see, mida komisjon ütleb. äkki mõtlete selle peale? proua Pieti Käine, ma annan teile sõna päris lõpus, kõigepealt äh, küsimused variraportööridelt. ja proua Pademata on ka, kes tegeleb selle teemaga ja meil on kümnendal jaanuaril kavandatud ka plane-, äh, kuulamine selles küsimuses, nii et töö käib, seisukohad kujunevad ning ühe sama teemaga me tegeleme erinevates vormides ja see kõik puudutab mitte ainult arenguriike, vaid ka Euroopa Liidu siseasju. ja nagu te ütlesite väga õigesti, härra Schmidt, see globaalne dimensioon on samuti ülimalt oluline. härra Kamali asemel, palun teile nüüd sõna. ma tänan. mul on sõnum doktor Kamalilt ja ma loen selle ette, kui teile sobib sest see ei ole see raport, millega mina isiklikult oleks tegelenud. doktor Kamal tänab raportööri väga tasakaalus ja põhjaliku äh, raporti eest, tervitab härra Schmidti eh, et muudatusettepanekud, mis tagavad suurema läbipaistvuse, sest see on väga tähtis selleks, et luua eh, ärikeskkond jõukuse loomiseks. samas ei tohi liiga palju rõhku panna avaliku sektori arengutele ning kindlasti ei tohi erasektori areng olla kulukas ning ta kutsub üles ka eh, progressiivseid maksusüsteeme looma arenguriikides, samas ei tohi need negatiivselt mõjutada kohalikku elanikkonda. samas ükskõik millist maksupoliitikat võetakse kasutusele, tähtis on see, et maksubaas kasvaks tulevikus, sest see on kasvu alus. härra Schmidt on juhtinud tähelepanu ka OECD tööle ja suunistele, mis on riikidele välja töötatud ning seda tuleb arvesse võtta, sest tähtis on tagada juurdepääs korralik andmetele eh, maksuametitele arenguriikides. Need sätted aitavad välja töötada paremad stiimulid ja keskkonna ettevõtlusele. ma tänan selle eest. meil ei ole siin variraportööri, proua Lambert ei ole siin ja teisi variraportööre ka ei ole, nii et meie raportöör saab nüüd vastata. jah, ma teen väga lühidalt. minu kolleeg Olle Schmidtil on õigus, kui ta ütleb, et üheksas muudatusettepanek on täpselt seesama ähm, Eh, mis plenaaril vastu võetud ja see puudutab finantstehingute maksustamist. mina isiklikult leian, et see on väga tasakaalus sõnastus ja ma olen valmis eh, seda läbi rääkima fraktsioonidega. nii et eh, väga hea oli ka ära öelda see, et tegelikult meie fraktsioon selle seisukoha poolt ei ole seni olnud, aga arutelud jätkuvad. sest tähtis on, et meil oleks tõesti mõlemas raportis ühesugune sõnastus. jah, väga asjakohane, töö ju käib ja sellepärast tasub järele mõelda, milline on parlamendi seisukoht, täiskogu seisukoht ja siis võib-olla on võimalik muuta teksti, võttes arvesse arutelusid ja raporteid selle teemaga seonduvaid Oh, I didn't see him. Where is he? He's there, just here. Ah, he's right. Well, he. Uh, Ms Njok, would you like to speak on this report or not? You, you, you wouldn't, okei okay.. kas te soovite sõna selle raporti kohta? ei. härra Pietikäinen, te võtke ühendust ka sotsialistide variraportööriga. ma tean, et tal oli raske praegu õigeks ajaks siia jõuda. nii et, kallid kolleegid, komisjonis kaheksandal novembril me hääletame selle üle ja juhtkomitee arutab üheksandal detsembril, hääletab üheksandal detsembril ning jaanuarist läheb see teema täiskogule, nii et on veel aega Eh, nii et tänan teid, kallid kolleegid, teie sõnavõttude eest. Läheme nüüd edasi härra Kaasa raporti juurde, see on neljas teema ja puudutab ühist käibemaksusüsteemi ning eh, selle muutmist seoses hariliku maksumäära miinimumtaseme järgmise kohustuse kestusega ähm.. ma tänan, kallid kolleegid, me oleme tuvastanud et käibemaksusüsteem, mis praegu kehtib, ei ole siseturule eriti kohane ning see on vaja kähku läbi vaadata. nüüd probleemid, mis meil on, on keerukad ning arutelu tuleb kõigepealt korraldada selleks, et kõige parem viis, kuidas edasi liikuda, määrata. parlament peab tagama, et see protsess toimuks tõhusalt ja ka aegsasti. komisjon ütleb, et et roheline raamat selle kohta ilmub ning et põhjalik mõttevahetus toimub selle raamatu alusel. muudatusettepanekud, mis on esitatud, peavad kaasa aitama sellele mõttevahetusele ja mul on väga hea meel selle üle, et me ei ole läinud kaasa kiusatusega teha konkreetsemaid ettepanekuid, sest lihtsalt aeg on alles alguses. nii, arvestades, et tege-, milline on selle teema keerukus ja poliitiline ajalugu, ma arvan, et me oleme valinud kõige õigema tee me peame koondama tähelepanu sellele, et siseturu tõhusust tõsta ning tagada, et süsteem aitaks meil võidelda pettuste vastu ja nendel põhjustel mul ei ole mingeid vastuväiteid muudatusettepanekutele kolm ja neli. ja tõesti, me peame üritama luua uus süsteem selleks, et lahendada meie probleemid võimalikult kiiresti. ja mul ei ole ka Taaleri muudatusettepaneku vastu mitte midagi. tegemist ei ole mingisuguse vastuolulise raportiga, ma tänan. jah, väga kena. meie variraportööridel nüüd sõna härra Taaler sotsiaaldemokraatide. ma tänan. nagu härra Kaasa ütles, siin ei ole tegemist mingi probleemse raportiga, ma toetan tema tööd ja tänan teda tehtu eest. me leiame, et on üsna asjakohane hoida praegune miinimummaksumäär ähm, viieteist protsendil, äh, äh, see tagab teatud perioodil ja see tagab õiguskindluse, aga samas meil on vaja ka süsteem läbi vaadata. ma tahaksin rõhutada seda, et ühisturu strateegia peab olema meile suuniseks siin. Äh, ja lõpliku süsteemi mm, kehtestamine enne kolmekümne esimest detsembrit kaks tuhat viisteist, kui lõpeb eh, see ehm, ettepanek, oleks väga reaalne, sest me ju teame, et meil on igasuguseid uusi maksupettuse vorme tekkinud ning väga tähtis on, et meil oleks siin lõplikud õigusaktid paigas selleks ajaks. tähtis on arvesse võtta uusi reaalseid tingimusi ning välja töötada uus käibemaksustrateegia ja seda niipea kui võimalik ning kindlasti enne seda perioodi, mille me siin praegu kehtestame meie dokumendiga härra Schmidt Aldest, palun. ma tänan, ma teen väga lühidalt. Teie muudatusettepanek, härra Kaasa. Teie ettepanek on, et me peaksime pisut kiiremalt tegutsema, kas ma saan teist õigesti aru? Te ütleksite, et kaks tuhat kolmteist on õige tähtaeg. aga komisjoni ettepanek oli kaks tuhat viisteist lõppperioodiks seada Äh, aga samas te ütlete, olete härra Taaleriga nõus, nii et nüüd siis naasete. ja ma arvan, et see on kahju. me peaksime ikkagi kiiremini tegutsema. tegelikult ma toetan teie eelmist ettepanekut. aga see ei ole muidugi mingi väga suur asi aga hea oleks, kui me võimalikult kiiremini tegutsema hakkaksime, sest tarbijatel oleks sellest kõige rohkem kasu. aga igatahes ma toetan teid igati. ma ei arva, et muidugi, et need asjad üksteist välistaksid, härra Kaasa muidugi vastab, härra Taaler ütles, et tuleb enne aastat kaks tuhat viisteist juba tegutsema asuda. aga ma annan sõna uuesti härra Kaasale, aga kõigepealt siiski ECR-i fraktsiooni variraportöör um.. ma tänan. tegemist on üsna selge ettepanekuga, et CR saab toetada seda ja liikmesriigid olid nõus sellega et, et viisteist protsenti miinimum käibemaksumäär peab kehtima aastani kaks tuhat viisteist ja parlament peab toetama seda ettepanekut. ja me oleme nõus nende mõistlike ettepanekutega, mis härra Kaasa tegi ja täname teda tehtud töö eest. ma toetan ka neid muudatusettepanekuid, millest on tublisti abi härra Schmidtilt ja härra sajalt tulid need ettepanekud ja need lisavad väärtust raportile. nüüd, mis puudutab muudatusettepanekuid viis ja kuus härra Taalerit, me oleme nõus sellega, et käibemaksustrateegia roheline raamat saab olema väga tähtis dokument selleks, et eh, anda strateegiline suund Euroopa Liidu käibemaksusüsteemile. aga me ei tahaks praegu otsuseid langetada, sest vastasel korral see oleks ennatlik. mina leian, et Äh, ühisturu akt äh, ei peaks sisaldama midagi, mis annab soovitusi maksunduse vallas. Äh, ühtse turu akt mm, ei peaks tegelema ka maksupettuste küsimustega. raportööril jälle sõna. härra Schmidti kommentaar ma teen ettepaneku, et komisjoni ettepanek äh, avaldataks trükis kaks tuhat kolmteist. aga mitte, et valitsused seda hakkaks ellu rakendama kaks tuhat kolmteist ja sellepärast ma olin ka nõus härra Taaleri muudatusettepanekutega. aastaks kaks tuhat kolmteist peaks olema komisjoni ettepanek. mitte direktiiv ei peaks jõustuma aastal kaks tuhat kolmteist. nüüd härra Taaleri muudatusettepanekud ta ütleb, et kui võimalik, siis me peaksime aastal kaks tuhat viisteist lõpliku süsteemi saama. aga me ei sunni kedagi ja mul ei ole muudatusettepanekut viis ja kuus vastu midagi. ma tänan kolleege toetuse eest ning loodetavasti varsti saame hääletada. tänan um,. tuletan kolleegidele meelde, et me hääletame üheksandal novembril ning äh, edasi läheb see küsimus teise novembrikuu teise täiskogusse. nüüd äh, liigume edasi, oleme tegelikult ajakavast isegi eest ning äh, nüüd võtame me järgmise punkti, riigiabi mittekonkurentsivõimeliste söekaevanduste sulgemiseks. see on härra Rapkai raport. suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid, te teate, et äh, ma tegin ettepaneku selle küsimuse kohta ja kahekümne seitsmendal septembril esitlesin ka seda raportit siin komisjonis. ma keskendusin ainult vähestele muudatusettepanekutele ja, ja komisjoni muudatusettepanekutele nüüdseks on möödas ka meie kolleegidele muudatusettepanekute äh, tegemise tähtaeg. sain seitsekümmend kaks muudatusettepanekut, ma olen juba aastaid siin parlamendis ja kui tehakse palju muudatusettepanekuid, siis tavaliselt tundub, et tegemist on väga vastuolulise küsimusega. kui ma aga vaatan nende muudatusettepanekute sisu, siis seekord ei ole lugu selline, nimelt seitsekümmend kaks muudatusettepanekut võib äh, koondada kolmeks, mis ei liigu samas suunas nagu minu mõtted. nii et äh, umbes seitsekümmend muudatusettepanekut toetavad minu raportit ja mõnikord äh, lähevad isegi kaugemale, kui mina julgesin seda teha. ma tahaksin veel kord lühidalt selgitada, mis on minu raporti aluseks raporti alus on järgmine. mõjuhinnangud, mida koostasid komisjoni vastavad teenistused, on minu käes ja ma vaatasin neid väga tähelepanelikult. ja siis ma vaatasin ka, millised olid lõppjäreldused komisjonil ja komisjoni kolleegiumi lõppjäreldused ja mõjuhinnang on täiesti erinevad. see võib-olla ise, isegi ei ole üllatav, sellepärast et äh, vastutav volinik Almunia, kes vastutab toetuste eest, on teinud ka volinikele teise ettepaneku kui see, mida volinikud tegelikult temalt ootasid. Almunia nimelt tegi ettepaneku, et toetused kahe tuhande kaheksandaks aasta, kahe tule-, toetuste maksmine tuleb kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal lõpetada. see on sarnane ka sellega, mida komisjoni teenistused mõjuhinnangus on öelnud. ja seepärast, kuna komisjoni otsus oli kaks tuhat neliteist aasta, siis sellel otsusel ei ole mitte mingit põhjendust, võib-olla ainult see, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on äh, nimelt selline äh, vaheetapp äh, kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta vahel, kui üks määrus lõpetab oma töö ja teine alustas oma töö. nii et siin on väga palju erinevaid põhjuseid selle taga. negatiivse koalitsiooni puhul on aga täiesti selge, et tulevad välja just sellised tulemused nagu see praegune mina toetan Almunia ettepanekut ja kirjutasin selle uuesti sisse ja nagu öeldud, suurem osa muudatusettepanekuid läheb samas suunas. siis teine märkus. tegemist on konkurentsi küsimusega, riigiabi küsimusega. tegemist on konkurentsipoliitika küsimusega, mitte keskkonnapoliitilise küsimusega keskkonnapoliitilisi aspekte oleme me juba arvestanud teistes õigusloomelistes äh, resolutsioonides. siin räägime me riigiabist ja kui lõpetatakse riigi, riigiabi maksmine söekaevandustele ja kui arvatakse, et sellega tehakse teene äh, keskkonnale, siis see on väga vale lähenemine. nimelt äh, süüt ei kasutata mitte ainult äh, elektri tootmiseks, vaid tegemist on ka väga tähtsa toorainega nii keemia kui ka terasetööstuse jaoks. ja teiseks, teine vale järeldus on see, et äh, kodumaine süsi asendatakse imporditud söega ja meil ei ole võimalik mitte grammigi CO2 heitmeid äh, säästa, nii et need keskkonnapoliitilised aspektid, isegi kui ma olen nendega nõus ja ma leian, et ma olen ja ma olen nendele ka varem, nende poolt ka varem hääletanud, ei kuulu need selle raporti sisse. teiselt poolt jälle, need, kes soovivad äh, tähtaja pikendamist, peaksid olema ka ettevaatlikud, sest on paar argumenti, mis on muudatusettepanekute näol sisse libisenud, aga mis ei ole kooskõlas riigiabi aspektiga. ma keskenduksin riigiabile. ja kolmandaks, riigiabi ja konkurentsivõime aspekt on ettepanek, mille kohaselt me ei peakski panema lõpptähtaega paika. meenutaksin teile veel kord, et komisjon on teinud ettepaneku, et äh, toetused, toetuste maksmine tuleks kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. Almunia, volinik Almunia on öelnud, et see tähtaeg võiks olla kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta. aga määrus ise kehtib kuni kahe tuhande kahekümne kuuenda aastani, selleks et tagantjärgi oleks võimalik veel tegeleda ökoloogiliste sotsiaalsete probleemidega ja tehakse ettepanek, et võib-olla tuleks see lõplik tähtaeg ähm, välja jätta selleks, et tegemist oleks piiramatu tähtaega. isegi kui me seda tahaks, seda pole võimalik õiguslikult teha, sellepärast et äh, Euroopa Kohtu kohtuotsused on varem öelnud ja see oli ka tegelikult minu argumendiks, kui ma ütlesin, et jääme kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juurde, nimelt Euroopa Kohus on öelnud, et äh, riigiabi peab olema vähenev ja maksmisperiood peab olema ajaliselt piiratud nii et äh, ükskõik, milline määrus see on, me peame nendest äh, aspektidest lähtuma ja see aastaarv kaks tuhat kakskümmend kuus on pigem teoreetiline aastaarv. sellepärast, et toetusi, et sellepärast, et toetustel on teatud eesmärk, nimelt et äh, riigi raha jõuaks teatud ettevõttesse, tegemist on nii-öelda positiivse sanktsioneerimisega kui me nüüd kahe tuhande neljateistkümnendal või kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal või kahe tuhande kahekümnendal aastal vastavalt ettevõtte, ettepanekutele lõpetame maksmise, siis teatud ettevõtted lähevad pankrotti ja siis ei ole ka vaja mingit riigiabi maksta. ning ökoloogilises mõttes oleks äh, neid väga raske Äh, päästa ja ka sotsiaalsed tagajärjed oleksid väga suured. ja siis me ei räägiks enam mitte riigiabi maksmisest, vaid peaksime sekkuma tööturupoliitiliste meetmetega. ja eelviimane märkus. proua esimees Sharon Bowles leppis minuga kokku, et küsime õiguskomisjonilt, milline on õiguslik alus kas komisjoni valitud õiguslik alus on üleüldse sobiv. komisjoni õiguslik alus on artikkel sada seitse ehk et riigiabi on võimalik anda, kui nõukogu on otsustanud nende andmise. aga seal ei ole kirjas, et meid, meiega peetakse nõu. nõukogu on otsustanud, et ta võib paluda nõu kui tegemist on nõukogu otsusega, see on nõukogu kätes, kas ta küsib või mitte. ja meie e-, esines ettepanek oleks, et kas meie, meiega ei peaks nagunii konsulteerima, sellepärast et see on artiklis sada üheksa kirjas. ja seda me võime ka nüüd äh, võrrelda, tegemist on erinevate numbritega, toona oli tegemist teistsuguse lepinguga, kahe tuhande teise aasta riigiabi määrus, mis, mil, mis mille kehtivus lõpeb kahe tuhande kümnendal aastal, ütleb täpselt samamoodi, et äh, ja ka proua esimees äh, kinnitab seda, et meil on vaja lisaõiguslikku alust. see tähendab seda, et me peaksime täiskogu seda küsimust arutama, kui me oleme nõus, et äh, õiguslik alus on see, mille üle tuleb kõigepealt rääkida ja siis räägime minu raporti sisulisest küljest. ja nüüd veel ka mm, paar küsimust, mis puudutavad meie tööd me leppisime ennetavalt juba kokku, et teeme variraportööride kohtumise. see on väga raske, sellepärast et meil kõigil on väga palju tööd. rääkisin paljude variraportööridega ja minu arvates ei ole ka üldse mitte tähtis, et me hakkaksime välja töötama uusi sõnastusi. küsimus on nimelt selles, kas me toetame seda ettepanekut või mõnda teist ettepanekut. mõeldes, et me oleme kokku saanud üle kaheksakümne ettepaneku selle küsimuse kohta. ja tegelikult ei ole väga tähtis see, kas ettepanek üks või ettepanek kaks või ettepanek kolm on need kõige tähtsamad. ma tõesti olen tõesti nõus ka teatud muudatusettepanekuid tagasi võtma, kui mulle tundub, et kolleegid on teinud muudatusettepanekuid, mis on sama head või isegi paremad. seepärast on minu ettepanek järgmine. ja olen variraportööridega, nagu juba ka öeldud, kokku leppinud. me ei hakka uut sõnastust välja töötama ja nagu öeldud, üheksakümmend viis protsenti muudatusettepanekut on sarnased nagu see, mida mina toetan. tahaksin ma teha hääletusnimekirja, selle anda variraportööridele, nemad võiksid siis kommenteerida minu hääletusnimekirja, nii et me jõuaksime lõpuks kompromissile. ja tahaksin veel toonitada, et see kokkuleppele jõudmine peab toimuma veel ka siin komisjonis, sellepärast et et äh, meil on siin aastaarvud kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kaheksateist ja kaks tuhat kakskümmend ja väga raske on seal kompromissile jõuda. tegelikult ei saagi kompromissile jõuda, sellepärast et liikmesriikide jaoks tähendab see seda, kas äh, söekavandustes töötavad inimesed jäävad töötuks või mitte. kas, sest ei ole võimalik olla natukene töötu või natukene tööl käia nii et seepärast tuleb meil otsustada, mida me täpselt tahame. kuid nagu öeldud, me liigume kõik ühes suunas ja kokkuleppe jõudmine, kokkuleppele jõudmine ei ole väga raske, kui me oleme põhilistes küsimustes kokkuleppele jõudnud. nii et äh, nagu öeldud, me saame kokku, on täiesti selge, et kõik variraportöörid sellele kohtumisele ei saa tulla, kuid äh, ma ütlen teile, proua esimees, juba praegu ette, et meil on sellised plaanid selleks, et te teaksite, mida me kavatseme teha. aitäh! okei okay,, well thank you very much, I think suur aitäh teile selle väga selge ja täpse ülevaate eest, me mõistame nüüd väga hästi, mida soovib raportöör ja siis kuulame me ära variraportöörid, kõigepealt Alde nimel äh, proua Indvelt. suur aitäh! ma võin teha väga lühidalt. ALDE pigem pooldab Euroopa Komisjoni ettepanekut ja see tähendab seda, et härra Rapkai muudatusettepanekutega me paraku nõustuda ei saa. ja see tähendab seda, et tegelikult me ei saa toetada ühtegi muudatusettepanekut, sest need lähevad ka palju kaugemale kui Euroopa Komisjoni soovitused või ettepanekud peale selle on võimatu selliseid muudatusi küll teha üleöö, kuid tuleb samas aru saada, et need äh, olukorrad, need tingimused ei ole ju tekkinud üleöö, vaid äh, sektor on teadnud kümneid aastaid, millised muudatused ees seisavad, neil on olnud aega teha reforme ja paljudes riikides on need reformid ka läbi viidud pea, peale selle ei ole õiglane teatud riikidele anda lisasoodustusi, sest see on justkui karistus neile, kes on oma töö ära teinud praegu on majanduskriis, riigid on pidanud väga tugevalt kärpima oma eelarveid ja endalt tuleb ka küsida seetõttu, kust me raha võtame. kuidas me suudame kinni maksta need probleemed, mis on tekkinud juba minevikus, võib-olla me peaksime olemasolevat raha ikkagi kasutama selleks, et parandada oma tuleviku väljavaateid, Alde selle viimase võimaluse ka valib. ja see tähendab seda, et me võime toetada Euroopa Komisjoni ettepanekut, äh, mis meie silmis on niigi juba kompromiss, mis ehk läheb liiga kaugele, kuid me võime seda siiski aktsepteerida. siiski ei saa me aktsepteerida ühtegi muudatust, mis läheb veel kaugemale. aitäh! aitäh, härra Kluude! kuue nimel. jaa, dankeschön! jah, suur tänu! mina tahaksin vastupidiselt eelkõnelejatele toetada Bernhard Rapkai lähenemist. ma tegin küll muudatusettepaneku tähtaega kahe tuhande kahekümnenda aastani, kuid äh, oleksin nõus ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastaga. Bernhard selgitas, miks ta lähtus aastast kaks tuhat kaheksateist ja ma saan väga hästi aru, nii et äh, variraportööride kohtumisel tõesti ei ole seda vaja enam arutada. jah, tõesti, kaks tuhat kaheksateist, selle aasta puhul tuleks võib-olla veel öelda ka, et Saksamaa liidu vab-, Saksamaa Liitvabariik ja Hispaania on need riigid, mida see äh, määrus otseselt puudutab ja Saksamaa Liitvabariigis on äh, söetööstus ja poliitika teinud kokkuleppe ja kaasanud ka ametiühingud ning selle kohaselt äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal lõpetatakse söekaevanduste töö. see kokkulepe võeti kahe tuhande kuuendal aastal vastu ja toona mängis rolli ka see, et kogu aeg olid tähtajad kaheksa aastat ehk et esimene kokkulepe oli aastal kaks tuhat kaks, mis kehtis aastani kaks tuhat kümme, nüüd kahe tuhande kümnenda aasta kokkulepe kehtib kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani. nii et ma leian, et ei saaks kellelgi nõuda, et enne seda tähtaega töö lõpetataks, sellepärast et poliitika peaks olema ka usaldusväärne ja järjekindel. siis tahaksin veel viidata sellele, et äh, ma ei ole nõus Aldega. me ei saa söe toetusi vaadata alati konkurentsivõime äh, perspektiivist. süsi on pikaajalise tähtsusega tooraine ja eriti siis, kui naftavarud lõpevad, süsi võtab osaliselt nafta osa keemiatööstuses üle. ja seepärast on meil vaja sütt ja meil on vaja poliitiliselt söe tulevik kindlustada. ning see tähendab ka seda, et meil tuleb tagada riigi abi, kui vaja ja me peaksime tõesti söe maardlatele juurdepääsu hoidma lahti, sest see on väga tähtis asi. me ei tohi sütt vaadata ainult selles mõttes, et sütt põletatakse selleks, et elektrit toota, see pole üldse mitte nii tähtis. jah, ma leian, et me ei peaks söest elektrit tootma, meil on hoopis teistsugusi võimalusi elektri tootmiseks, kuid söemaardlad tuleb hoida lahtised tegemist on tehnoloogiliselt väga suure ettevõtmisega söevarud äh, vastavalt komisjoni üheksakümne viiendale aastale, üheksakümne viienda aasta otsusele peaksid olema lahtised, sellepärast et tegemist ei ole mitte konkurentsipoliitilise ettevõtmisega, vaid ka jätkusuutlikkuse küsimusega, aitäh. E härra Langen. Äh, jah, suur tänu. rahvapartei nimel ma võin öelda, et me oleme kolleeg Rapkai raporti projektiga väga nõus, meil on küll paar eriarvamust, aga küll me need omavahel äh, selgeks räägime. kõigepealt suur tänu raportöörile. tema ettepanek äh, leida kompromisse tähendaks ka seda, et minu muudatusettepanek äh, tähtaja pikendamiseks aastaks kaks tuhat kakskümmend ei jää sisse ma olen küll nõus ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastaga ja oma fraktsioonis seda tähtaega kaitsma. ma arvan, et kõige tähtsamaks punktiks kogu selles raportis on see, et me räägime siin konkurentsivõime küsimusest puhtast konkurentsivõime küsimuses, kus komisjon peab vastu võtma otsuse ja vastutav volinik Almunia on teinud ettepaneku, et tähtaeg peaks olema aasta kaks tuhat kaheksateist ja ta lähtus teaduslikest uuringutest ma ei saa aru, miks komisjon seda Almunia ettepanekut enda teatisesse sisse ei kirjutanud. mulle tundub, et äh, neil on täiesti vale põhjendus, kuna selles ettepanekus räägitakse kliimakaitseks. ükskõik, kas te loete põhjenduspunkte või tekstiosa, igal pool räägitakse kliimakaitsest. aga tegelikult meie raportis räägime ju konkurentsivõimest. küsimus on selles, kui palju tohib riiklikke vahendeid kasutada selleks, et tagada mõistliku, sotsiaalselt tasakaalus äh, söekaevanduste töö lõpendamist. ja me oleme juba minevikus siin majanduskomisjonis sellest küsimusest rääkinud ja me oleme leidnud, et konkurentsivolinik peaks nende küsimustega tegelema. kõikides nendes küsimustes, mis puudutasid ka rahvusriike, oleme me pöördunud konkurentsivoliniku juurde. olen juba kuusteist aastat selle komisjoni liige ja see on alati nii olnud, isegi siis, kui me rääkisime muudest küsimustest, näiteks hoiukassade konkurentsivõime puhul ka siis pöördusime me konkurentsivoliniku poole. nii et ka selle küsimuse puhul me peaksime olema nõus härra Almunia mõjuhinnanguga, me peaksime teda toetama ja me ei peaks minema kaugemale kui tema ettepanek. me ütleme, et jah, härra Almunia, me oleme nõus sinu uuringuga, me ei vii täiendavaid uuringuid läbi, kui paika pannakse tähtaeg kaks tuhat kaheksateist aasta ja sellega tagatakse kaheksa-aastane üleminekuperiood mis puudutab kliimaküsimusi, siis seda võib tõesti ainult murdosades välja arvutada, sest söe, söe äh, soojajaamad, kui me ei kasuta enam sisemaist sütt, siis hakatakse kasutama välismaist sütt, siis tuleb äh, süsi Kanadast, Austraaliast või või Poolast, tegelikult on ükskõik, millist sütt seal põletatakse. CO2 heitmed on ikka sama suured ja söejaamade töö ei lõpeta ainult sellepärast, et meie oma kaevandused kinni paneme. ütlen seda mõeldes ka oma koduriigi peale, me teame, et äh, väga vähesed riigid kaevandavad sütt ja põletavad sütt ja ma kutsuksin kolleege üles, leidkem äh, mõistlik lahendus ja solidaarne lahendus ja toetage härra Rapkai ettepanekuid uh,. Mrs Swinburne. härra proua Swinburne, palun um,. aitäh lisan meie variraportööri kommentaarid, kahjuks ei saa ta ise siin viibida, kuid üldiselt arvab ta sedasama, mida arvab härra Langen Rahvapartei fraktsioonist. ja ta toetab äh, härra Lange, Langeni kommentaare. mis puudutab ALDE seisukohta, siis loomulikult on äh, siin konkurentsivõime küsimused, kõik need teemad on seotud konkurentsivõimega ja nagu siis ütlesin, kolleeg eh, võib eh, toetada härra Langeni ettepanekuid, kuid kindlasti tuleb rõhutada konkurentsi küsimust ette. proua Muniz, kas ma hääldasin teie nime õigesti ja,? jah, jah, suur aitäh! ma soovin sõna võtta Hispaania sotsiaaldemokraatide nimel nagu te teate, on üks meie liikmeid siit komisjonist ja Euroopa Parlamendist lahkunud, sellepärast et ta on Hispaanias saanud ministrikoha. ning Hispaania sotsiaaldemokraadid kindlasti toetavad härra Rapkai raportit, sest see on vastutustundlik raport ja vastab meie arvates ka äh, söetööstuse vajadustele, kuivõrd olukord on äh, kriitiline. süsi annab meile energiat ning seetõttu meie, Hispaania sotsiaaldemokraadid, kindlasti tugevalt toetame härra Rapkai raportit. ometi on äh, meilgi muudatusettepanekud ja mõned neist on meile nii olulised, et soovin neid siin eraldi rõhutada Euroopa Liidu liikmesriikide enda energiaressursside olemasolu on oluline ja seda tuleb rõhutada. ainult mõnedel liikmesriikidel on üldse olemas kivisöehoidlad ning seda tuleb raporti alguses ka rõhutada, enne kui hakatakse rääkima riigiabist. ja arvestades seda, et teatud riikidel on need varud olemas, tahaksin teiseks öelda seda, nagu ütles ka härra Rapkai, et riigiabi tuleb ikkagi säilitada ja seda mitte ainult kivisöemaardlate sulgemiseks, vaid ka selleks, et need tehased saaks ähm, muuta teistsugusteks tehasteks ja säilitada piirkonna konkurentsivõime. seega tuleb muudatusettepanekud uuesti läbi vaadata ja vaadata ka läbi riigiabi reeglid selle kohta, kuidas muuta kivisöetehased sellisteks tehasteks, mis muudaksid, mis suudaksid toota äh, puhast energiat. keskkonnasõbralikumat energiat. ja tähtaeg üleminekuperioodi lõpuks peaks olema kahe tuhande kahekümnes aasta ning äh, selles raportis peaks olema ka viide sotsiaalsele dumpingule äh, ning äh, seal peaks olema loetletud erinevad äh, majanduslikud ja keskkonnaalased kriteeriumid, mida kivisüsi peab täitma selleks, et olla Euroopa turul äh, konkurentsivõimeline lisaks tuleb kindlasti märkida, et Euroopa vajab strateegilist reservi, sest kivisüsi on meie ainus nii-öelda kohalik ressurss. ja peale selle võiksime rääkidagi minimaalsest kivisöe tootmisest, mis ei ole seotud mingite tähtaegadega, sest Euroopal võib tekkida ka energiakriis ja siis ta vajab kivisütt. on selge, et kui kivisöetehas on juba suletud, siis seda uuesti avama ei hakata ning seetõttu on võib-olla mõistlik, et kõiki tehaseid, kõiki maardlaid üldse ei suleta, vaid mõned neist jäetakse alles, et säilitada strateegilist reservi tuleviku tarbeks. aitäh! mul paluti seda koosolekut juhatada viimasel minutil, ma ei teadnud tegelikult, et ma olen esinaine ja seetõttu võtan ma nüüd ka ise sõna, sest olen tegelikult ju selle komisjoni liige. minu märkused on väga lühikesed ja vastavad äh, suurel määral sellele, mida on juba öeldud, kuid äh, samas tahan välja tuua selle, milles ma olen nõus eelkõnelejatega, milles mitte. loomulikult on tähtis rõhutada töökohtade ja tööhõive küsimust, kuid äh, tuleb ka aru saada, et söetööstusele on juba antud erand ja seda on mitu korda pikendatud ning ma arvan, arvan, et konkurentsipoliitika raames ei ole võimalik lõputult anda erandeid, eriti kui me räägime fossiilkütuste tootjatest. ma saan härra Rapkast küll aru, kuid Euroopa Parlamendis on kliimamuutuste vastase võitlemise poliitika, see element on läbiv joon kõikides teistes poliitikates ning teie, härra Langen, palun ärge segage vahele. ma usun, et me peaksime jõudma kokkuleppele, milline on see ühine tähtaeg, mida me hakkame toetama. ma arvan, härra Langen, et härra Rapkai, et me oleme selle kompromissi saavutanud. ma usun ka, et me ei tohiks kustutada viiteid kliimamuutustele või sellele, et nõutakse tehaste sulgemist teatud tähtajaks. Hispaania kolleeg ütles, et mõned tehased eh, tuleks ümber muuta teistsugusteks tehasteks, see tõesti vastab kliimamuutuste vastase võitluse eesmärgile ning eh, kui me mõtleme konkurentsipoliitikale, siis loomulikult on oluline, et see riigiabi, mida antakse kivisöetööstusele, ei ähm, aitaks kaasa ebaõiglase konkurentsi tekkimisele võrreldes nende tehastega, kes ei saa mitte mingit toetust ja kelle fossiilkütuste tootmine on seetõttu kallim. peale selle tuleks ennekõike toetada puhta energia tootmist, nii et ükskõik, kuidas me seda vaatame, ikkagi tekivad küsimused konkurentsiga kuidas konkurentsi mõjutatakse ning seetõttu suhtun mina väga avatult ratsionaalse ja õiglase lahenduse leidmisse. loomulikult ei taha keegi, et inimesed kaotaksid töökohti, kuid Euroopa Komisjoni ettepanekut tuleb vaadata selliselt, et me ennekõike võtame eesmärgiks ikkagi kivisöetehaste sulgemise, ja juhul, kui nad äh, ei pane uksi kinni ja suudavad töötada kasumlikult, siis tegelikult tuleks neil riigiabi tagasi maksta, see on majanduslikult äh, mõistlik äh, järeldus. ja seetõttu siis veel kord, ma usun, et me suudame jõuda kompromissini, ma ei tea kuupäevade ja tähtaegade kohta, kuid usun kindlalt, et raportöör ja variraportöör vaatavad need küsimused uuesti üle ja ma palun mitte kustutada viiteid kliimamuutustele ega viidet sellele, et ikkagi nõutakse kivisöetehaste sulgemist teatud tähtaja saabudes. nii et äh, me võime arutada erinevaid elemente, kuid lõppkokkuvõttes meie lõppeesmärk on sulgeda need tehased. nüüd annan ma uuesti sõna raportöörile, sest olen endale võtnud uuesti esinaise rolli. suur tänu, proua esimees. väga naljakas oli teid näha kahes rollis, kord liige, kord äh, esimees tahaksin teile lihtsalt öelda, et tegelikult tuleb meil kokkulepped selles, mida me mõistame riikliku küsimuse all. ja kui me räägime nendest, keda see määrus puudutab, siis see, mida te ütlete, et kõik on puud-, kõik puudutab ka kliimat. jah, igasugune energia tootmine puudutab kliimat. olen sellega täiesti nõus. kuid öelda, et kui kivisöe kaevandamine Saksamaal lõpetatakse ja et kui kivisöe kaevandamine Rumeenias ning Hispaanias ja Ungaris lõpetatakse, need on need riigid, mida see otsus äh, puudutab, tegemist ei ole mitte ainult ühe riigiga, siis võin teile vähemalt oma kogemustest öelda, et iga kilo sütt, mida ei kaevandatakse, veetakse sisse kolmandatest riikidest nii et CO2 heitmete jaoks ei ole seal mitte mingit mõju. seda tuleb teada. me võime rääkida, kas põhjenduspunktides tuleks seda kirja panna, kuid siis tuleks põhjenduspunktides kirja panna ka see, mis on juba minu variandis äh, kirjas ja mida ka härra Kluuta sisse tõi, nimelt et tegemist ei ole mitte ainult elektri tootmisega, vaid et tegemist on tehnoloogia toetamisega, tehnoloogia arengu toetamisega, tooraine varude tagamisega ja siis tuleb veel ka väga selgelt öelda, kallis kolleeg Intfeld, sütt võib küll, süsi võib küll teie arvates olla eilne tooraine, aga ta ei ole seda. söe tähtsus maailmas tõuseb. mitte keegi ei saa vastupidist väita, see on nii. vastupidiselt äh, naftale ja maagaasile on äh, söe tähtsus palju suurem ja see, mis toimub Hiinas ning teistes riikides, meil pole lihtsalt aimugi, mis seal toimub. kui meil aga õnnestub Euroopa tehnoloogiaga kaevandamisel ja elektri tootmisel äh, olla tõhus ja seda tehnoloogiat edasi arendada ja niimoodi ka turul esikohal olla, turuliider olla ja see tehnoloogiaga siirderiikidesse viia, siis oleme me tõesti kliima jaoks midagi ära teinud. seda tuleks ka arvestada. ja veel üks asi, kui te ütlete, et tööd ei ole läbi viidud ja reforme pole läbi viidud, kallid kolleegid, see oleneb sellest, millisest äh, tasemest te lähtute näiteks riigis, kus on kakssada tuhat töökohta, sealt jõutakse kiiremini nullini kui seal riigis, kus on kuussada tuhat töökohta. mina võin iseenda koduriigi kohta öelda, et kuussada tuhat inimest on tööl või oli kunagi tööl, praegu on neid kõigest kakskümmend tuhat ja nüüd võiks öelda, et jah, need kakskümmend ette või taha, kakskümmend tuhat ette või taha, jätame nad ka töötuks kuid see lööks täiesti pahupidi regionaalsed struktuurid. ja sellepärast tuleb kaevanduste töö lõpetamine ka sotsiaalselt kujundada ja ma olen veendunud, et seda saab teha. see kehtib ka Hispaania söetööstuse kohta. ma sõidan järgnevatel päevadel Hispaaniasse selleks, et tutvuda sealse olukorraga. ma tean küll, kuidas seal asjad on, aga tahan veelgi rohkem teada saada. sõidan ühesõnaga homme sinna ja ma ei lähe sinna niisama, vaid sellepärast, et tegemist on küsimusega, millega tegelen või et minu koduriigi jaoks on see tähtis. ei, mina tahan kasutada seda, mida ekspert äh, kasutab, kui volinik on teinud uuringu. ja mina leian ka, et riigiabi ähm, tähtajad ei tohiks olla liiga pikad. riigiabid peavad olema ka vähenevad, see tähendab, et järjest vähem tuleks neid maksta ja ka periood, millal neid makstakse, peaks olema ülevaatlik. ja muide, kahe tuhande teisel aastal olin ka raportöör ja tean väga hästi, mida siis räägiti ja ma tean, mis toona oli kogu selle süsteemi taga, siis öeldi, et jah, me tahame võimalikult kiiresti kaevanduste töö lõpetada, kuid äh, oli ka teisi, kes leidsid, et jätkem ikkagi kaevandused tööle kasva aastani kaks tuhat viiskümmend. kui Euroopa Kohus oma otsustes ütleb, et riigiabi peab olema vähenev, ta ei tohi olla ka proportsioon, ebaproportsionaalselt äh, pikk, siis me ütlesime, et ebaproportsionaalselt pikk, mida see tähendab? kas me võiksime jõuda kokkuleppele selles osas, et näiteks, et see ei tohi olla kahekohaline aastaarv. ja sellepärast me valisime kaheksa aastat selleks perioodiks. ja muide, see on ka täiesti tavaline sarnaste riigiabide puhul teistes valdkondades, näiteks laevatööstuses. kuid me ei saa seda mitte lõputult teha, me peame lihtsalt mingi tähtaja paika panema ja ütlema, et nüüd on kõik. ja vahe selle määrusega, mis praegu lõpeb ja see määrus, mida praegu koostatakse, on selles, et äh, lõppevas määruses pole kuskil kirjas, et äh, toetuste maksmine lõpetatakse, kuid meie määruses on see kirjas, seal on kirjas kaks tuhat kaheksateist aasta on kõik ja ma ei kavatse seda küsimuse alla seada. teeksin ainult ühe viite. nimelt, äh, kes on konkurentsivõimeline, ei lõpeta kaevandamist ja proua esimees, nüüd kui vaatan teid kui liiget siin komisjonis, tuleks teile öelda ka järgmist. Te ütlesite, et kõik tuleb tagasi maksta. kui te aga vaatate, kuidas tavaliselt toetuste maksmine toimub, näiteks siis, kui tegemist on ümberstruktureerimistoetustega, siis ettevõte, mis enne oli konkurentsivõimeline, saab konkurentsivõimeliseks tänu ümberstruktureerimisele, aga tal ei ole vaja riigiabi tagasi maksta. miks siin tuleks siis erinevaid valdkondi ebavõrdselt kohelda? nii et tahaksin sellega natukene, sellest teiega natukene rääkida. selline on minu filosoofia selle asja taga. jah, tõesti, proua Infeld, siin tõesti äh, on ähm, väga raske kompromissile jõuda põhilistes küsimustes, sellepärast et kõik, mis on enne kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat, on Saksa, tähendab Saksamaa, Hispaania ja Rumeenia jaoks suurt töötust. mina ei taha seda teha, kui teie ütlete, et jah, siis palun väga ja nagu ma ütlesin, variraportööridele teen ettepaneku, kuidas me saaksime muudatusettepanekuid paremini sisse kirjutada ja ma arvan, et me jõuame päris kiiresti kokkuleppele. kas te soovisite veel korra sõna saada, aga väga kiiresti, palun? väga lühidalt poliitilistes küsimustes me võib-olla ei jõua omavahel kokkuleppele, kuid ma ei ole nõus sellega, et te ütlete, et meie seisukoht kindlasti viib selleni, et inimesi hakatakse koondama. Te ise teate ja ütlesite ka väga õigesti, et tegemist on seitsmenda otsusega neid äh, tehaste lahtioleku aegu pikendada, nii et äh, kellelegi ei tule üllatusena, et need tuleb sulgeda, seda ei otsustatud eile nii et kui meie ütleme, et rohkem ei pikenda, siis meie ei ole süüdi selles, et tõesti lõpuks need töökohad kaovad. kui me räägiksime pangandussektorist, kui ütleksime, et äh, aastakümneid tuleb maksta toetusi, peaasi, et keegi töökohta ei kaotaks. peaasi, et kõik jääks vanaviisi siis keegi ei oleks nõus. juhul, kui mingi asi on elu, elujõuline, siis ta ei vaja neid toetusi. jah, meie äh, diskussioon on olnud äh, äärmiselt olnud äh, elav. tõepoolest, ka mina arvan, et elujõulisi asju ei ole vaja lõputult toetada, ma annan sõna härra Langenile, kuid palun teil teha lühidalt. lihtsalt lühikene märkus, toetused söetööstusele on madalam kui see, kui need toetused, mida makstakse ühele finantsraskustesse sattunud pangale Hollandis, võrreldes seda siis päev-päevalt. jah, see oli võib-olla päris hea võrdlus äh, finantspankadega. aga ärgem unustagem, et need otsused tuleb millalgi tagasi maksta. see oli väga elav arutelu ja üheksandal novembril toimub hääletus ning äh, novembrikuu täiskogul me Strasbourgis äh, arutame seda küsimust ja härra raportöör, mul oleks väga hea meel, kui te tõesti üritate leida kompromissid ja meie toetame teid. nii, läheme nüüd järgmise raporti juurde milleks on härra Stolojani raport, mis puudutab muudatusi direktiivile, eri, kolmele erinevale direktiivile, mis puudutab finantsjärelevalvet. Uh, suur aitäh, lugupeetud proua esinaine. meile on esitatud sellise direktiivi ettepanek, millega muudetakse kolme olemasolevat äh, direktiivi ja mis puudutavad järelevalvet meil on äh, direktiiv aastast kaks tuhat kaks number kaheksakümmend seitse, kus räägitakse finantskonglomeraatide järelevalvest ning lisaks sellele on veel kaks direktiivi. üks, äh, mis puudutab lisajärelevalvet, mida rakendatakse, rakendatakse kindlustusettevõtjatele ja äh, need kindlustusettevõtjad peavad olema osaks suuremast konglomeraadist ning teiseks direktiiv nelikümmend seitse, mis puudutab krediidiasutusi me rääkisime eile finantsrühmitustest, mis pakuvad teatud teenuseid ja opereerivad finantsturu erinevates sektorites. Need on siis näiteks pangad, kindlustusettevõtjad, varahaldusettevõtjad. ning selle uue direktiivi, õigemini nende kolme direktiivi eesmärk on kontrollida potentsiaalseid riske mis tekivad äh, finantsvõimendusest, mida kasutavad need finantskonglomeraadist ja äh, ka riskist, mis on seotud äh, grupi keerukusega, selle juhtimise, kontsentratsiooni, huvide konflikti ja muuga. ning kahe tuhande teise aasta direktiiv number kaheksakümmend seitse on nii-öelda alusdirektiiv ja mis annab võimaluse lisajärelevalveks ja mille eesmärk on siis kontrollida neid asutusi ning see direktiiv pidi üle vaadatama siis, kui ta on olnud jõus mõned aastad. Euroopa Komisjon kavatseb selle ülevaate läbi viia kahes osas. esimeses osas vaadatakse seda, milline on meie praegune ettepanek uueks direktiiviks ja kus räägitakse kõige kiireloomulisematest eh, tehnilistest küsimustest. ning eh, selle töö tagajärjeks on olnud erinevad konsultatsioonid, näiteks kindlustusettevõtjate, pankade ja teistega. ning eh, lisaks on ka töö teine etapp, mida alustatakse aastal kaks tuhat kümme ja jätkatakse aastal kaks tuhat üksteist ja millega on ette nähtud põhjalikum direktiivide ülevaade, kus räägitakse kohaldamisalast, kapitalinõuetest ja muust säärasest. kõige olulisemad muudatused, mida nende, mida selle uue direktiiviga välja pakutakse, on järgmised. kõigepealt tuleks püüda vältida eh, nii-öelda musti auke, mida kolm olemasolevat direktiivi on eh, praeguseni võimaldanud. meil on olemas sätted ja on olemas ka järelevalvetööd tegevad asutused, kes võiksid seda tööd teha paremini ja kes võiksid eh, kontrollida ka finantskonglomeraate kuid seda kontrolli ei rakendata piisavalt ehm, sektoraalses tähenduses, ehk siis eh, kui pangad või kindlustusettevõtjad oma klassifikatsiooni muudavad, sest nad on näiteks eh, ostnud eh, mõne teise ettevõtte või laienevad mõnda teise sektorisse, siis klassifitseeritakse nad segafinantsettevõteteks ja olemasolevad direktiivid ei võimalda järelevalvet tõhustada, kuigi see ettevõte on muutunud keerulisemaks. ning järelevalvet jätkatakse samamoodi, nagu oleks endiselt tegemist panga või lihtsalt kindlustusettevõtjaga nüüd äh, määratletakse paremini ka pädevad asutused, kes äh, on suutelised järelevalvet teostama, sest ähm, tavaliselt on riikides pangakontrolliasutused, kindlustuskontrolliasutused, äh, Rahandusministeerium ja erinevad sätted selle kohta, kellele millist järelevalvet rakendatakse uue äh, direktiiviga taotletakse ka paremat äh, koordineeritust erinevate ettevõtete vahel ja määratletakse, millist järelevalvet ähm, rakendatakse finantskonglomeraatidele erinevates äh, sektorites ja erinevates tegevusvaldkondades. teine suur muudatus puudutab seda, kuidas määratleda finantskonglomeraati ja kõige tähtsamaks sätteks on see, et kõikidel juhtudel tuleb kindlasti hõlmata ka varahaldusettevõtjad. olemasolev direktiiv näeb küll ette võimaluse varahaldusettevõtjate hõlmamiseks, kuid ei tee seda kohustuslikuks. ja peale selle ei võimalda olemasolev direktiiv ka selgelt mõista, milliste kriteeriumite alusel seda peab määratlema uues direktiivis nähakse ette juhised ka selleks, kuidas rakendada erandeid nendele suurtele gruppidele, millele siiski ei laiene lisajärelevalve kohustus, milliste kriteeriumite alusel nad võib sellest vabastada? ja finantskonglomeraate vaadatakse Ehm, siis juhtumipõhiselt ning püütakse ära hoida seda, et äh, väiksemale konglomeraadile küll rakendatakse lisajärelevalvet, kuid äh, suuremale mitte, sest äh, ta ei täida teatud, teatud kriteeriumeid ja võib selle tõttu taotleda erandit, mida ta tegelikult ei peaks saama. uues direktiivis on muidugi ka muid muudatusi, näiteks uued määratlused või määratluste täpsustamine, mille eesmärgiks on lihtsustada arvutusi, äh, mille abil määratletakse, kui suur on kapital, mis äh, finantskonglomeraadil on või millised kapitalinõuded äh, finantskonglomeraadile laienevad ja lisaks räägitakse uutest asutustest Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ähm, ning, ähm, ning Euroopa Tööandja Pensionite ähm, ja Kindlustusasutus ning lisaks räägitakse siin ka finantskonglomeraadi lisajärelevalve vajalikkusest seoses just nende uute asutustega. Nendel asutustel on õigus anda eh, juhiseid ja soovitusi järelevalve teostamiseks mis puudutab minu isiklikku arvamust selle ettepaneku kohta, siis te teate, et meil on olemas Solventsus kaks direktiiv. seal räägitakse kindlustamisest ja edasikindlustamisest. ning seda uut direktiivi peaksid liikmesriigid hakkama rakendama alates aastast kaks tuhat kaksteist. praegu näib, et meie uues direktiivis milleks on tehtud ettepanek, samuti viidatakse Solventsus kahele kuid ka Solventsus kahes tuleks tegelikult ähm, läbi äh, sisse viia need äh, muudatused, mida Euroopa Komisjon on pakkunud teiste olemasolevate direktiivide jaoks. veel äh, mõned muudatused puudutavad vahenda-, vahendamist teatud asutused, ehm, ehm, see puudutab seda, millised asutused sellesse nimekirja ehm, pannakse, nimekirja, mis puudutab lisajärelevalvet. ja millistele asutustele tehakse järelevalve teostamine kohustuslikuks? olen osalenud erinevatel nõukogu kohtumistel ja nõukogu on seda uut direktiivi juba mitu korda arutanud ning nendel kohtumistel olen ma aru saanud, et nõukogu tegelikult ei pea seda küsimust eriti vastuoluliseks. kuid äh, liikmesriikidega konsulteerides olen ma ometi aru saanud, et mitmed liikmesriigid soovivad, et nõukogu pikendaks ähm, tähtaega, mis on antud äh, uue direktiivi rakendamiseks. novembris hakkame tegema koostööd variraportööridega, et me saaksime valmistada ette omapoolse teksti. võib-olla novembri lõpuks saab meie raport ka valmis. aitäh, härra Stoljan! kõigepealt äh, saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna härra Skinner. suur aitäh ja suur aitäh ka härra Stolianile tema äh, märkuste eest. kindlasti on väga kasulik, et te need märkused teete juba enne raporti teksti koostamist. ma olen nõus selle rõhuasetusega, mida teie peate oluliseks ma mäletan kindlustusettevõtete koostööd Euroopa tasandil ja seda, kuidas muretseti kuidas muretseti sellele, millised on haldusettevõtjate õigused, kuid tegelikult on toonased probleemid juba ajalugu ja mina ütleksin praegu kõigepealt seda, et kui me lisajärelevalvet äh, ei rakenda suurtele konglomeraatidele, siis äh, peame me kokkuvõttes selle vea eest äh, kindlat, kõrget hinda maksma. nii et väga hea, et Euroopa Komisjon on teinud samme selleks, et sulgeda need augud, mida jättis kahe tuhande teise aasta direktiiv ma olin tegelikult ka kahe tuhande teisel aastal parlamendis ja mul on hea meel näha, et me oleme nüüd edasi jõudnud kuid tegelikult tuleb kõigepealt hinnata laiemaid küsimusi. ei piisa sellest, et me ütleme, et siiamaani ei ole piisavalt tehtud, vaid tuleb ka mõelda, miks ei ole tehtud, miks me oleme selles olukorras, kus me praegu oleme. mitmed äh, sektorid finantsteenuste valdkonnas on lihtsalt väga keerulised, meil tuleb äh, seetõttu neid põhjalikult uurida ja alles siis teha ettepanekud, mis on sobivad ma usun seetõttu, et Euroopa Parlamendi roll selles konkreetses küsimuses ongi kõigepealt läbi vaadata esitatud muudatusettepanekud ja need, mida veel esitatakse ning juhul, kui tekib mingisuguseid märkimisväärseid probleeme, mis võivad endast kujutada suurt ohtu, siis tuleb meil teha nagunii koostööd Euroopa Komisjoniga, selle küsimuse näol on tegemist asjaga, mis annab meile võimaluse teha väga tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga läbirääkimiste laua taga on meid õnnestunud juba saavutada edu, me oleme ühiskomitee rolli selgelt määratlenud. mina olen teinud tööd äh, finantsteenuste järelevalvepaketiga ja saanud äh, küllaltki selge arusaama sellest, mida me peame tegema nii otseses kui kaudses tähenduses minu selja taga istub Sven, kes on samuti teinud seda tööd ja kes samuti teab, kui väga me vajame ühiskomiteed. ühiskomitee on finantsteenuste paketti nagunii sisse kirjutatud ning ta on sisse kirjutatud kõikidesse sellest lähtuvatesse määrustesse. ma usun, et ühiskomiteel on mängida kriitilise tähtsusega roll ja meie peame rõhutama seda, et ka meie seda komiteed toetame, sest on selge, et teatud määral kindlustuse, kapitalinõuete, pangandussektori nõuded kattuvad ja see tähendab seda, et meil on vaja teha äh, rohkem sisulist tööd ja olla valmis ka valusalt sekkuma, kui vaja. me vajame stabiilset finantsteenuste maailma ja samas peame äh, säilitama kaine mõistuse. nii et minu jaoks on need kolm erinevat komiteed ja ühiskomitee ning need agentuurid, millest on räägitud, kõik äh, väga olulised ja kõik need agentuurid aitavad ühiskomiteed ja aitavad ka meid meie rolli selgitamisel. natuke teevad mulle muret need kuulujutud, millega öeldakse, et tegelikult mitte kõik eh, ei suhtu lisajärelevalve küsimusse sellise tõsidusega, nagu meie või sellise tõsidusega, nagu peaks kuid meie Euroopa Parlamendis saame neid survestada, et nad esitaksid uusi ideid selleks, et seda järelevalvet paremini teostada. ja seetõttu jään ootama meie edasist koostööd, ootan koostööd kõikide variraportööridega ja leian, et see, mida me seni oleme teinud, on väga positiivne ning ma arvan, et me suudame välja töötada suurepärase raporti, aitäh! suur tänu nüüd Roheliste variraportöör, palun! Thank you um.... ma tänan. kõigepealt on huvipakkuv see, et kaheksa aastat hiljem tuleb meil hakata lünki täitma. aga see on tõesti vajalik ja ma jagan neid mõtteid, mida me kuulsime, et komisjon on tõesti teinud terve rea tähtsaid eh, ettepanekuid ja komisjon peab neid toetama. aga on mõned asjad, mis meiegi tahaksime tõstatada selles kontekstis ja kõigepealt eh, eelnõus EIOPA-d eh, ja EBA-d küll nimetatakse, aga ESMA-t, väärtpaberituru järelevalveasutust ei nimetata. tähtis on ikkagi need kõik kolm asutust üles loetleda, mitte ainult esimesed kaks ja ma jagan väga seda, mida ütles Peeter Skinner, nimelt ühiskomitee kohta. see peab tugev saama. me peame tagama, et see saab tugev tänu sellele direktiivile ja me oleme juba varem sellest rääkinud, aga minu jaoks see arutelu ei jõudnud kuidagi loogilise lõpuni. ja nüüd on meil selline sektori õigusakt ja tähtis on, et see ühiskomitee omaks tugevat rolli, kui mitte juhtrolli ning on vaja jälle sellest rääkida, sest ei ole loogiline see, mida mõned liikmesriigid selle koha pealt arvavad. ning kolmandaks on väga huvitav need special purpose vehicles, eriotstarbelised sihtasutused, nende roll eri otstarbelised investeerimisasutused ja nende roll ja peaks ka seda kajastama siin direktiivis. Need on nüüd mõned peatähtsad aspektid, mis meile huvi pakuvad ning tahame teiega koostöö vaimus edasi töötada selles komisjonis. proua Swinburne järgmisena. And... ma tänan. lühiduse huvides ma olen väga palju nõus sellega, mida ma kuulsin juba eelkõnelejatelt komisjoni töö kvaliteet on olnud suurepärane ja meil on väga tugev alus nüüd, millest edasi minna. ja ma arvan, et oma laadilt see finantskonglomeraatide direktiiv mm, on tegelikult tõesti uue ühiskomitee esimene proovikivi ja saab näha, kas nad kõik suudavad koostööd teha. nii et ma arvan, mis ühiskomiteed puudutab, siis sõnastus tuleb tugevdada ning väga tähtis on ka see, kui tihti nad koos käivad nii et te saate minu sajaprotsendilise täi-, toetuse sellesse ühiskomitee ettepanekusse ning tähtis on ka, et need kolm Euroopa Liidu asutust koostööd teeksid. kui nad hakkavad igaüks oma territooriumit kaitsma, siis meil saavad olema suure, suured äh, probleemid ja asi võib väga ohtlikuks minna. see, et meil kolm sammast on, äh, ei tohi asja killustada, meil on vaja ühiskomitee, mis kõik lüngad täidaks, mis võivad tekkida. nii et ma toetan Peeter Skinneri kommentaare ning äh, Sven, esmast loomulikult, esmat ei saa siit välja jätta, meil on kolm asutust, äh, kes tegelevad finantskonglomeraatidega ja muude finantstoodetega, nii et tähtis on, et kõik need kolm asutust koos toimiksid ja hästi toimiksid ja ühiskomitee, nagu ma ütlesin juba, saab olema kriitilise tähtsusega kogu töös. aga ma peatun siin, sest ma arvan, et me oleme siin kõik ühel meelel, kuidas edasi liikuda. jah, annan sõna tagasi raportöörile kokkuvõtte tegemiseks ja võib-olla ka vastusteks. jah, ma tänan, proua esimees. ma tahan lihtsalt teid tänada, lugupeetud pariraportöörid ja kõiki kolleege tänada, kes sõna võtsid. ja ma olen nõus selle ideega, et on vaja tugevdada ühiskomitee rolli ning olen nõus ka teiste ettepanekutega, mida ma kuulsin, tänan. Good, okay, so that means it... väga hea, mis tähendab seda, et meil on raporti projekt jaanuaris äh, täiskogul äh,. veebruaris on siis tähtaeg komisjonis kahekümne esimesel märtsil ja siis läheb ta pärast seda täiskogule nii et siis on, on ka piisavalt aega, et kõike tõstatatud põhjalikult vaagida. aga nüüd läheme edasi, me oleme pisut ajast ees, ma ei tea, kas kõik asjaosalised juba kohal on, meil on kümme minutit ajakavast ees. ja nüüd seisab meil ees tegeleda väga põhjaliku majandusjuhtimise paketiga, kuus raportit, neliteist variraportööri ja ma tahaksin tõesti aega tõhusalt kasutada, ma olen pisut mures, et meil ei ole veel raportöörid kohal fraktsioonid, võib-olla helistage oma raportööridele, kas nad juba äkki tuleksid, et me saaksime tööd jätkata. Yeah, okay. Well, maybe we should start. kallid kolleegid, me alustame täpselt kell üksteist, sest paraku raportööre ei ole piisaval hulgal. see oligi kell üksteist alguseks päevakorda pandud, nii et ma tean, et proua Portman Kool on juba kohal ja härra Feio ja proua Ferreira, aga variraportöörid paraku ei ole veel kohal. paar tükki, aga mitte kõik nii, kallid kolleegid, palun võtke istekohad sisse, me alustame. meil on üheksakümmend minutit selle väga keeruka ja ulatusliku paketiga tegelemiseks, mis puudutab majanduse juhtimist. Eh, kolleegid on saabunud, kuus raportööri, neliteist variraportööri ja teisedki saadikud arvatavasti soovivad sõna võtta. nii et ma teen järgmise ettepaneku iga raportöör saab viis minutit. ma võtan aega, et kõik saaksid tõesti osaleda. ja siis ma annan variraportööridele igale kolm minutit sõnavõtuks. ja siis jälle sõna raportöörile kolmeks kuni viieks minutiks ja loomulikult katsun ära kuulata ka kõik, kes sõna soovivad sel teemal. nii et kõigepealt esimene raport on proua Wortmann koolilt ja puudutab eh, eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhusust. Yes, uh, thank you. jah, ma tänan. meie parlamendis oleme nüüd eh, õigusloomelise protsessi algusetapil ja pakett koosneb kuuest majandusjuhtimise eh, dokumendist, aga see ei ole päris alguses, mõttes, et me oleme juba palju ära teinud, eriti FEO raporti osas ning samuti Bora Perezi raporti puhul. nii et me ei alusta nullist. küll aga on meil teatud eh, ühised jooned, millele me saame juba tugineda eh, Äh, olukord on praegu pisut eriskummaline, kui te loete äh, ajalehti ja eelseisvaid ülesandeid, siis äh, jääb selline mulje nagu, et arutelud on juba lõppstaadiumis ja lõpule jõudmas ja juba midagi otsustatakse ära lausa järgmisel nädalal. ma arvan, et väga hea on see, et kõik fraktsioonide juhid tegid väga selgesõnalise avalduse selles asjas viimasel täiskogul, sest senini parlamendi rolli tegelikult ei ole rakkerühm üldse arvesse võtnud oma töös. ja nüüd, kus Lissaboni leping on jõustunud, on väga tähtis, et eh, meie eh, ka oleme kaasotsustajad kogu paketis. me oleme juba eh, raportöörid omavahelgi kohtunud mitteametlikult ning oleme tahtnud tõsist rolli etendada vastavates mõttevahetustes ja arutada ka ühisseisukohta nõukogust. aga kui me tahame oma rolli korralikult etendada, siis on tähtis ka, et meie menetlus oleks kohe alguses hoogne. ei ole veel selge, millise ajakava järgi nõukogu tööle hakkab, aga võib eeldada, et juba detsembrikuisel ülemkogul võetakse see pakett arutusele, küll aga ei ole teada, kas nad ühisseisukoha kavatsevad juba selleks ajaks välja kujundada. küll aga me teame, et nad arutavad asja ja sellepärast ka peame ka meie eh, kiiresti eh, protsessi käivitama. kolm aspekti, see kõik on võimalik ainult sellisel juhul, kui me tugineme sellele tööle, mis on ära tehtud juba eh, proua Peresiga ja Diego Feio poolt kui me vaatame paketti, jah, kell läheb, kui me vaatame paketti, siis me näeme, et stabiilsuse kasvupakti tugevdamine, mille komisjon on välja pakkunud, on äh, tõesti tugevdamine. aga kas see tugevdamine on ka piisavalt küsimus meie jaoks? kas majandusjärelevalve komisjoni ettepanekus on piisav, eriti mis puudutab seda tõkestavist, tõkestavat eh, tegevust, kas see ikka on kõik piisav? ja ennetavat tegevust, kas see on piisav? tähtis on, et meie siin parlamendis tahame, et oleks selge õiglane meetod paigas, mis tähendab seda, et eh, komisjon, Euroopa Komisjon etendab selles paketis väga tähtsat rolli. ja seda kõike eh, arvestatakse, kui sanktsioone kehtestatakse, aga päris alguses e-, esimese sammuna tuleb lahendada see, kas e, komisjonil, kas liikmesriigid ikka liiguvad e, korralikult eelarve keskpika perioodi eesmärkide poole ja kas asjad sujuvad nii nagu peavad ja mitte nõukogu ei ole see, kes ta peab otsustama, vaid ikkagi Euroopa Komisjon väga tähtis on ka eh, parlamendile see, kuidas demokraatlik le legitiimsus on arvesse läinud selle paketi puhul. nõukogu rõhutab, et nad tahavad tugevat seisukohta ja toob ära põhjused, nimelt nemad ju esindavad liikmesriike, aga meie näeme ohtu, vähemasti mina näen ohtu selles ja selles ma ütlesin selle kohta ka raportis, et kõik otsused, mis langetatakse, saavad olema ülimalt poliitilised meie seda jälle ei taha. me jälle rõhutame seda, et Euroopa Komisjoni roll on ennekõike tähtis. aga kuidas nüüd otsuste langestamise protsess ja Euroopa Komisjoni poolset hindamise protsessi jälgida, kuidas eh, nendel protsessidel silma peal hoida, kas meil on vaja mingit eelarveeksperte, kes eh, vaatavad, milline on Euroopa Komisjoni roll ja milline on Euroopa ülemkogu roll ja Euroopa Parlamendi roll mitte individuaalsetel juhtudel, vaid ikkagi laiemalt, kui vaadatakse eh, seda, kuidas Euroopa Komisjon lahendab need küsimused ning see on ka see, millega me peame tegelema lähinädalatel. nüüd seoses selle aruteluga on tähtis järgmine aspekt. kuidas liikmesriigi tasandil stabiilsuse kasu pakti järelevalve toimub, kas on olemas selleks liikmesriigis korralikult tugevad institutsioonid, kes sellega tegelevad ja kas stabiilsuse kasvupakti kriteeriumid ei tuleks ümber kujundada liikmesriikide poliitilisteks protsessideks ja võib-olla lausa liikmesriigi õigusaktideks. ma olen siin Äh, väga valla kõike kaaluma. aga lõpetuseks tahan öelda, et ma räägin küll iseenda nimel, aga ma leian, et igasugused kommentaarid on väga teretulnud nii täna siin kui ka pärast poole, kas siis juba e-posti teel või kuidas. tähtis on, et meie positsioon tugev saaks ma tänan, proua Wortmann-Kool, ma ei tahtnud teid katkestada, sest te esitasite ka lõpus küsimusi, mida me peame kõik kaaluma, aga palun siiski, lugupeetud saadikud, pidage kinni ajakavast, sest me tahaksime, et võimalikult palju inimesi sõna saaksid. nüüd järgmisena saab sõna härra Feijo, kes tegeleb ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse äh, küsimustega. ma tänan ma alustaksin sellest, et rõhutan, et parlamendil on väga suur ülesanne. Äh, raske, aga samas äh, teostatav ülesanne. me üsna hiljuti ju näitasime, et vaatamata meie erimeelsustele mõnedes nendes küsimustes, ometi suudame me selle järelevalvepaketi ka hästi tegeleda ja tulemusi saavutada. nüüd äh, majandusjärelevalve paketis meil on võimalik välja kujundada ühine tugev seisukoht. aga kummaline on see, et Euroopa Komisjoni dokumendid äh, kusagil ei viita Europarlamendi seisukohtadele see poliitiline seisukoht, mille me ühtselt kujundasime, on nüüd tekitanud olukorra, kus me peame ka seisma tema eest, selle seisukoha eest ja selle eest, et seda arvesse võetakse ma tänan kõiki, kes eh, on üles näidanud huvi nende kuue raporti vastu, mis kuuluvad ühte paketti. Nad kõik on omavahel seotud, need paketidokumendid ja hõlmavad eh, teemasid, millel on meil võimalik ühtne seisukoht kujundada, mis sest, et meil on erimeelsusi. selge on see, et tegemist on poliitiliselt väga delikaatse valdkonnaga. minu raport puudutab ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse selgitamist ja kiirendamist. aastal kaks tuhat seitse määrust äh, korrigeeriti äh, määrus on siis neliteist kuuskümmend seitse muuta üheksakümmend seitse ja nüüd me teeme veel ettepanekuid seda määrust muuta. nüüd ma kommenteeriksin mõningaid muudatusettepanekuid, mõned nendest on puht vormilised, mõned viitavad uuele lepingule, aluslepingule, mis seal on, on ka väga sisulisi muudatusettepanekuid, mis puudutavad just määruse kohaldamist. mitte ainult eelarve puudujääki, vaid ka riigivõlga puudutavad mõned teie muudatusettepanekud. ja tegemist on stabiilsuse ja kasvu pakti korrigeeriva aspektiga. tähtis on, et äh, ka riigivõlga võetakse arvesse ühe kriteeriumina ja on tehtud veel muudatusettepanekuid, nimelt liikmesriigid peavad paremini informatsiooni jagama selle kohta, kuidas nende riigivõlg äh, areneb, milline on riigivõla dünaamika. Äh, Need liikmesriigid, kelle riigivõlg on suurem kui kuuskümmend protsenti skp, peavad nüüd rakendama meetmeid, et oluliselt vähendada riigivõla osakaalu. ja see äh, kahekümnendik võrra peab vähenema kolme aasta jooksul aastas äh, riigivõlg, selline kriteerium on seatud dünaamika jälgimiseks. ja kui äh, nõuetest kinni ei peeta, siis võidakse riigi vastu algatada ülemäärase eelarve puudujäägi menetlus. Äh, analüüsitakse võladünaamikat, tuginedes äh, loomulikult arvutustele, nominaalkasvumäära tuleb arvestada, sest see kindlasti mõjutab võla suurust ning äh, kõik need aspektid on väga tähtis arutelu objekt. kõik välja pakutud meetmed peavad lõppkokkuvõttes tagama äh, suurema majandusliku stabiilsuse ja eelarve stabiilsuse ning äh, kindlasti üks tähtis element on majanduskasvu aspekt. kui tõesti tuleb ka ära otsustada, kas, millele rohkem rõhku panna stabiilsuse kasvupakti puhul, kas stabiilsusele või kasvule. aitäh, et ajast kinni pidasite. nüüd on meil proua Ferreira, kes teeb raporti teemal makromajanduse tasakaalu nihete ennetamine ja korrigeerimine. aitäh, minu eel kõnelejad tõid juba välja selle, kui tähtis on parlamendi roll ja et parlamendi roll tuleb ka silmnähtavalt välja tuua. mitte ainult meie institutsionaalne roll, vaid ka see, et kõikides nendes dokumentides on ette nähtud parlamendi rakendav roll ja seda tuleb selgelt avalikkusele välja öelda. see, mis on siin kirjas, seda ei ole võimalik rakendada ilma, et kaasataks ka parlament. siis veel üks aspekt, mida siin juba mainiti, nii nagu ka teiste küsimuste puhul, on meie huvides leida ühine selge Euroopa Parlamendi seisukoht sõltumata erinevatest vaadetest äh, sellele küsimusele. on ju täiesti selge, et erinevad fraktsioonid suhtuvad sellesse küsimusse erinevalt, kuid ma arvan, et meil on võimalik selge ühine seisukoht välja töötada, mis kaitseks siis ka Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu kodanike huve. nüüd see dokument, mille eest mina vastutan see puudutab ka teisi erinevaid raporteid kaasotsustamismenetluses. me rääkisime, tähendab, mina pean makroökonoomilisest tasakaalustusest rääkima ja minu raportiga on väga tihedalt seotud Karl Haglundi raport see tähendab seda, et äh, makroökonoomilisi jõude tuleb alati vaadata koos sanktsioonide süsteemiga. seda siis äh, raportis, äh, mille eest vastutab Karl Haaglund. see küsimus on midagi täiesti uut. ja siin on ka natukene teistsugune lähenemine kui see, mida Diego Feia välja tõi kasvu- ja stabiilsuspakti kohta. seda vaadati üle, seda kasvu- ja stabiilsuspakti, seda laiendatakse ja seda kaasatakse nüüd ka võlakontrolli puhul ja järgnevad jällegi sanktsioonid. aga minu raporti puhul on pigem tegemist makroökonoomilise tasakaalu puudumise põhjuste uurimisega ja millised on selle tasakaalustamatuse põhjused majandusele ja Karl Haaglund vaatab siis, kuidas seda tasakaalutuse olukorda vältida või sellest välja tulla. siiamaani on tehtud soovitusi erinevate dokumentide kohta erinevatelt institutsioonidel, institutsioonidelt, äh, ka nendest äh, põhilistest äh, majanduse juhistest ja alates kahe tuhande kaheksandast aastast on ju Eurogrupi ministrid ka otsustanud, et konkurentsivõimet tuleb tähe, tihedamalt ja täpsemalt jälgida Eurogrupi liikmesriigid on nõudnud, et järelevalve peaks olema tõhusam. Euroopa Parlament käsitles Feio ja Peresi raportit ja keskendus just nendele suurtele probleemidele, sellele tasakaalustamatusele ja nõudis, et probleemi juuri uuritaks. vaadeldakse tööhõive probleeme, tööpuuduse küsimusi, ka tööhõive ja tööpuudus tuleb ka makroökonoomilistesse muutujatesse kaasata. Need on küsimused, mis on tähtsad ähm, nii kolleeg Feie kui ka kolleeg Peresi raporti puhul. nüüd minu raporti puhul soovime me esiteks äh, selgitada, mis meie jaoks on makroökonoomilis-, mis põhjustab meie jaoks makroökonoomilist äh, tasakaalustamatust ja komisjon on viidanud veel oma dokumendis ka sellele hilisemale ajaperioodile. meil tuleb äh, teatud tulemustabel välja töötada, võib-olla registri näol, kus erinevad tegurid on välja toodud. Neid ei pruugi isegi alati mitte nimepidi nimetada. ja nagu öeldud, see peaks olema siis tööhõive, tööpuudus, vaesus, kuid komisjon on praegusel hetkel veel kõhkleval seisukohal ja soovib seda küsimust alles hiljem lahendada. ma arvan, ja tegemist on väga kriitilise ja ka väga tähtsa küsimusega, millega parlament peab tegelema. nimelt see küsimus, kuidas kiiresti üle minna nende lisarakendusmeetmete juurde, sest meil on kasvu- ja stabiilsuspakt, aga sellele lisaks on meil veel meetmeid. ja me peaksime vaatama, et kogu see üldine pakett jääks siis ähm, siiski ühtseks ja toimivaks. ja kolleeg Kaie on ka veel, kes tegeleb sellega. suur tänu, proua Ferreira ja nüüd läheme järgmise raporti juurde, mis puudutab äh, eelarve kontrolli ja Silvi Kular Euh, suur tänu, proua. suur tänu, proua esimees. mul on väga hea meel, et me seda küsimust arutame, sellepärast et see huvitab kõiki saadikuid, mitte ainult majanduskomisjoni liikmeid, vaid ka teisi ja meil on väga suur vastutus me räägime siin turgude ja kodanike järelevalvest, võib-olla, võib-olla tuleks meil öelda kõigepealt, et kodanikud on need, kes vaatavad meie tööd väga täpselt ja me ei tohi lubada endale vigu, sellepärast et süsteemi kui sellist tuleb parandada. komisjoni ettepanekud, mis meile esitati, lähevad õiges suunas. väga huvitav eeltöö on juba ära tehtud, eriti ka sellepärast, et komisjon on viidanud distsipliini probleemile ja toonitab, et vastutust tuleb kanda. Elisa ka viitas juba sellele kuid äh, asi läheb tegelikult kaugemale, me räägime siin makroökonoomilistest äh, tasakaalustamatusest. Corinne Diogo viitasid kogu sellele eeltööle, mis siin komisjon on juba tehtud, kuid lubage mul siiski teha üks eelmärkus. kui me lõime eurot, siis me ei uskunud iial, et see süsteem jääb pidama nüüd on valitsusi, kes ütlevad, et jah, me soovime jätkata millegagi, mis esialgselt oli ainult tähtajaliselt ette nähtud. kas see on siis halb või hea? see on see küsimus, mis tuleb meil endilt küsida. kas me jääme teatud piiridesse või läheme nendest piiridest kaugemale ja soovime samm-sammult kogu seda süsteemi laiendada? me ei tohi ko-, kodanik-, kodanikele pettumust valmistada. me ei saa korra poliitilise kleebise alla äh, panna midagi, mis tegelikult äh, puudutab ainult koordinatsiooni. ja niikaua, kui me räägime sellest küsimusest, tuleb meil mõelda, kas otsuseid võetakse vastu automaatselt või suvaliselt. jah, on ilmselge, et aastatepikku ei soovi keegi automaatse lahenduse leidmise äh, poolt, sellepärast et poliitikas on tihti vaja ka kõhutunnet kasutada, kuid mulle on jäänud mulje, et kodanikud ei soovi meilt ka seda kui me aga tahame jääda koordineerimise juurde, siis on meil vaja rohkem automatisme. seda tuleb selgitada, me ei ole selle poolt, et meil on rohkem automatisme, seda sellepärast, et meil on lihtsalt mingi imelik asjadest arusaam, vaid äh, see kõik on lihtsalt süsteemist kui sellisest tingitud. me peame süsteemi piiridega leppima ja me peame ühenduse meetodit võimalikult suurel määral ära kasutama. seda tahaksin veel kord toonitada, nimelt et komisjon saab komisjon peaks siis ka rohkem pädevusi jagama. siis veel üks küsimus, demokraatliku legitiimsuse küsimus selles küsimuses. kui me otsime rohkem automatisme ja esitame distsipliniini küsimusi, siis tegelikult on meil tegemist ka sotsiaalsete poliitiliste otsustega, mis ei ole üld-, vähetähtsad demokraatia legitiimsuse puhul tuleks lähtuda kahest tasandist. nii täna kui ka järgnevatel nädalatel on põhiliseks küsimuseks see, kuidas kodanikele ja ajakirjanikele selgeks teha, et tegemist ei ole mitte ainult rakkerühmaga, mis suletud uksed, uste taga kokku tuleb, ei ole ka tegemist sellega, et kaks liikmesriiki Deauvillis sõlmivad mingi salakokkuleppe, ei. meil on tegemist parlamendiga, avalike aruteludega, vastuoludega, igaüks võib öelda välja selgelt selle, mida tema arvab ja igaüks võib suunata seda arutelu. mitte, et Brüssel kirjutaks midagi ette vaid et Euroopa Parlamendi saadikud arutavad seda küsimust ja kujundavad välja oma arvamuse. siis veel üks pikaline küsimus, nimelt kas meil on vaja avalikke arutelusid selles küsimuses. komisjon on tegelikult juba väga huvitavaid ettepanekuid selles küsimuses välja töötanud, kuid tegelikult on küsimus selles, kas meil on vaja avalikku konsultatsioonimenetlust meil ei ole mingit varuvarianti varukast välja raputada, vaid küsimus on lihtsalt selles, kas me oleme kas me peaks kõik osapooled sisse tooma, kas meil on vaja piiriülest arutelu või me jätame arutelud populistliku ajakirjanduse kanda teatud liikmesriikides ja et see populistlik ajakirjandus siis õpetaks kõiki teisi Euroopa Liidus. Äh, me rääkisime härra Papandreouga sellest küsimusest juba kevadel. kui seda demokraatlikku osa sisse ei tooda, siis ma kardan, et süsteem kui selline muutub nõrgemaks. populistid hakkavad jälle karjuma, et äh, Brüssel kirjutab midagi ette ja meil pole mitte midagi võimalik äh, ära teha. siia juurde tulevad veel tehnilised küsimused äh, poliitiliste otsuste tegemisel. komisjon on näiteks teinud ettepaneku, et et hääletataks kvalifitseeritud häälte enamusega selleks, et komisjoni ettepanekut oleks võimalik ka tagasi lükata. see on päris hea ettepanek, kuid küsimus on selles, millised on makroökonoomilised tegurid. jah, me peame nendega tegelema, kuid peale selle tuleb välja töötada veel ka terve rida kontseptsioone, mis oleksid selle töö aluseks. mina näiteks äh, lugesin seda null koma kaks protsenti SKT-st peaks olema ette nähtud sanktsioonideks, karistusteks, aga ma arvan, et enne kui me sellise arvu paika paneme, peaksime ka mõjuhinnangu välja viima. siis Euroopa Liidu strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend meil tuleks eelarvedistsipliin ja positiivsed äh, tegurid omavahel siduda, meil tuleb ka näidata, mis suunas Euroopa Liit on paremuse poole liikumas. ma arvan, et me ei peaks seda kõike liiga suureks puhuma, liiga äh, raskekujuliseks tegema, peaksime hoolitsema selle eest, et lõpp-produkt oleks hea. suur tänu ja nüüd lähme järgmise raporti juurde, raportööriks on Karl Haaglund. ma tänan ülemäärase makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimine. ma tahan öelda, et see pakett on väga ambitsioonikas, mis komisjonilt laekus, aga samas kulub meil arvatavasti väga palju aega selleks, et arutada, kuidas nõukogu on sellele teemale lähenenud. tähtis on, et meil oleks selline auahne rakkerühm, aga samas me teame, et nõukogus mõned liikmesriigid on tehinguid omavahel sõlminud ja see ei ole hea Äh, meil seisab ees äh, ju läbirääkimine paari kuu pärast. ja sellepärast on tähtis, et meie lähenemisviis oleks siin parlamendis auahne ühelt poolt, aga teiselt poolt me peame olema võimalikult äh, üksmeelsed, sest tähtis on, et kui me suurt enamust taha ei saa meie seisukohtadele siin parlamendis, siis väga raske on diskuteerida nõukoguga. ja loomulikult kõigepealt on meil väga tihe ajakava, me juba kuulsime Eh, selle kohta ja selge on ka, et igal saadikul on oma arvamus siin kojas selle paketi kohta, mis tähendab seda, et mm, asjad võivad minna raskeks ja näiteks finantsjärelevalve on väga tehnilise iseloomuga ja sellega ka kõik ei taha tegeleda, aga siin antud paketi puhul küll on arvatavasti kõigil kujunenud juba oma seisukoht. mis tähendab seda, et meil on vaja tublit tööd teha eh, selleks, et kõik ikkagi suudaksime enam-vähem kokku leppida ja kui me asume analüüsima seda teemat siia töötame kogu paketiga, siis me peame mõtlema ka, milline on alternatiiv komisjoni ettepanekule. meil on pakett nüüd laekunud Euroopa Komisjonilt ja kui me asume seda nõrgendama või võtame mingi teise tee jalge alla, siis me peame küsima, et mida see meile annab, kui me nii teeme. Euroopa Keskpank on väga selge seisukoha välja kujundanud. ja mina arvan, et Eurotsoonis oodatakse meilt, et me millegi auahnega välja tuleme. ning tähtis on anda kindlustunde neile inimestele ja ka finantsturgudele anda kindlustunne, näidates, et me suudame asju siin Euroopas ära teha ja kui meil ei ole kindlaid seisukohti, siis meil see ei õnnestu. meil on juba kaks väga head kohtumist toimunud raportööridega ja variraportööridega. arutelud on olnud head, väga hea on olnud selline lähenemisviis. ning ma usun, et meil on head võimalused korralik parlamendi seisukoht välja kujundada. üks asi, mis saab olema raske, on see, et mm, liikmesriikide parlamendid ja poliitikud on siin väga teravatel seisukohtadel, aga see paneb ka suure surve kõigile osalistele. ja me viitasime siin ka juba juriidilistele aspektidele. ma olen saanud märkusi, mis viitavad sellele, et Euroopa Komisjoni ettepanek ei ole aluslepingutega päris kooskõlas, mina ei ole küll mingi aluslepingute ekspert, aga selge on see, et meil tuleb väga põhjalikult ka sellest aspektist ettepanek läbi vaagida võib-olla tuleb isegi teha ettepanekud aluslepingute muutmiseks, aga see jääb väljaspoole meie praegu käsitletavat paketti. ja lõpetuseks. kui me vaatame paketti tervikuna, siis me sõltume väga üksteisest siin. mina ei saa töötada, kui ma ei tea, mida proua Ferreira teeb ja vastupidi. ja väga tähtis on ka see, et need sanktsioonid, mis me välja pakume, ikkagi läheksid kokku eh, paketist sanktsioonidega mõne teises dokumendis. ja tähtis on kujundada äh, ühisseisukoht ka mõõdikute, indikaatorite ja tasakaalunihete osas. proua Ferreira äh, ka juba juhtis tähelepanu sellele, et ega me ka hästi ei tea, millest me siin räägime ja ka minul on jäänud selline mulje. tähtis on, et me räägiksime ikka ühtedest samadest asjadest ja näiteks, mis asi on see ähm, tasakaalu nihe majanduses, näiteks siin peaks olema ühine seisukoht. aga lõppkokkuvõttes jah, kui me tublit tööd teeme ja aega tublisti ära kasutame, siis me suudame kujundada parlamendi korraliku seisukoha. And... Uh, suur tänu ja lõpetuseks on meil proua Ford kes on eelarveraamistiku nõuete raportöör liikmesriikidele. jah, tegelikult on see lähtepunkt kõigile muule. see on see raport, mida me palume, et liikmesriigid eh, koostaksid ja eh, annaksid andmeid ja jagaksid neid andmeid siis ka avalikkusele. ja see on lähtepunktiks kõikides meie järgmistes aruteludes. tähtis on, et andmed oleksid eh, täpsemad ja paremini ligipääsetavam. kui see nii oleks, siis me ei oleks sellises olukorras, nagu me praegu oleme. nii et kindlasti peab olukord paranema, peab paranema avalike andmete kvaliteet ja kättesaadavus. nii et meil on vaja saada rohkem informatsiooni, kõik peab olema läbipaistev. ja komisjoni lähtepunkt Äh, on see, et liikmesriikidel on veel vaja täiendavat informatsiooni anda, näiteks ähm, selliste äh, kohustuste kohta, mis on tekkinud ootamatult. mina arvan ka, et selline informatsioon peaks olema rohkem kättesaadav avalikkusele. Äh, nüüd FEIO raportis me rääkisime juba sellest, et ärgem unustagem, et liikmesriigid on erinevad, on liikmesriikide eripära ja ei saa kõigile ühte lähenemisviisi välja pakkuda probleemide lahendamisel. nüüd rakkerühm loomulikult tegeleb nendega väga põhjalikult, nende küsimustega, nemad on kahetasandilise ettepaneku välja pakkunud. kõigepealt miinimumandmete komplekt, mis tuleb esitada ja miinimumstandardid ja normid äh, arvestussüsteemidele ja siis võib-olla siis see teine tasand, mis on mitte kohustuslik täiendav info, mida saab ka arvestada. ja ma arvan, et see oleks kasulik lähtepunkt äh, selline kahetasandiline lähenemisviis, me peame ka oma otsusi selle kohta ütlema välja. ja FEIO raportis teine tähtis aspekt oli see, et peab olema kaks järelevalve tasandit. kõigepealt, kui asjad sujuvad hästi, on üks tasand, aga siis, kui on mingid probleemid, siis kohe käivitatakse teise tasandi järelevalve. ja komisjon ja teised asutused ongi käsitlenud seda, mis toimub seal teise tasandi järelevalvel, seal rangemal järelevalvel ja George Bernard Shaw ütles, et kui kõik riigid ritta seada, siis on see protsess lõputu. et küsimus ongi siin, et kes on see kõige õigem otsustama liikmesriikide kohta, kas see on komisjon või Rahvusvaheline Valuutafond või keegi teine. rakkerühm on juhtinud tähelepanu sellele, et IMF võiks väga väärtuslikku rolli etendada eh, nii järelevalve tõhustamisel kui ka mm, liikmesriikide eelarvete osas. mõnikord on ka seal abi vaja. nii et eh, liikmesriigid peaksid üritama komisjoni, Euroopa Komisjoni juhtnööre järgida, aga ka selgitama, kui see ei õnnestu, et miks nüüd veel üks asi. kui me palume, et liikmesriigid oleksid väga läbipaistvad, kui nad oma kolme aasta aruandeid teevad eelarve kohta, siis ka Euroopa Liit peaks samamoodi talitama oma eelarvega. vastasel korral üldsus ei mõista, miks siis Euroopa Liidu eelarvega asjad teisiti on, kuhu see raha ikkagi läheb eh, kolme aasta jooksul ja kui asi puudutab Euroopa Liidu eelarvet siis me peame hea seisma selle eest, et ka meie eh, igasugustest eeskirjadest ja normidest kinni peame, mida me teistele kehtestame. veel üks tähtis küsimus, mida me fraktsioonis arutasime, puudutab sanktsioone, kuidas need toimivad. Eh, ja kui sanktsioonid ei toimi, siis kas äkki peaks olema mingi kriisilahendusmehhanism, rakkerühm tegeleb sellega, on sellele viidanud ja öelnud, et turg peab osa valust absorbeerima, kui on mingi nurjumine, siis ei pea see alati olema maksumaksja, kes ostab välja need nurjunud riigid, nii nagu valitsused on nurjunud või maksumaksjad on nurjunud pangad välja aidanud. nii et kriisi ohjamine, kriiside lahendamine on väga tähtis järgmine mõttevahetus seoses nende kuue dokumendiga paketis. nüüd võimalikult lihtsalt üritame korraldada oma mõttevahetuse siin. mul on mõned eh, variraportöörid, kes on samal ajal ka raportööriks ja juba on sõna saanud eh, kui te tahate nüüd variraportöörina sõna Eh, siis andke märku, kolm variraportööri on praegu sõnasoovi avaldanud. härra Lange, teil on alati palju paremaid mõtteid eesistumiseks. jah, ma panen kirja need, kes on juba märku andnud, siis kolm saadikut, kes ei ole variraportöörid, tahavad ka veel sõna lisaks. ent loomulikult oleks suur abi sellest, kui te olete variraportöör ühe konkreetse raporti kohta ja tahate seda raport käsitleda ja siis pöörduge otse raportööri poole, öelge konkreetselt. nii, selline on see meie töö ülesehitus. kõigepealt härra Kiigold soovis sõna, anname talle üks, kaks minutit. variraportöörid saavad kaks minutit. härra Kiigold, palun, alustage. To... aga kui te ei taha, tahate härra Lambertile oma aja anda, siis palun väga kõigepealt variraportöörid. Teie ei ole minu nimekirjas. kas nimekiri on vahepeal muutunud? mina olen variraportöör kõigis kuues. andage väga, aga minu nimekirjas teid ei ole. palun alustage, härra Lamberts. Äh, ma olin väga hämmastunud sellest, et ei ole mõeldud selle peale, mida nõukogu on leidnud. ma ei tahaks siin institutsioonide vahelist sõda küll alustada, aga see on väga tähtis, kui me tahame, et meid äh, kuulda võetaks, siis me peame ühtselt tegelema, ühisseisukoha kujunema ja see selgus ka Feio raportist ja raportöörid mitmed on sellele tähelepanu juhtinud. rohelised tahavad minna samas suunas, nagu on välja pakutud, aga on üks eritingimus, üks aga, tegemist on väga poliitilise komplektiga ja peab ütlema, et üsna ambitsioonika paketiga. nii et tähtis on hea seista selle eest, et me lõksu nüüd ei langeks. aga samas äh, sünniks väga sisuline seisukoht. kolm märkust paketi kohta tervikuna. kõigepealt loomulikult, kui me tahame et eeskirjadest kinni peetaks, selleks on vaja ka sanktsioonid ette näha. see on selge, eeskirjad ilma sanktsioonideta ei ole mingid eeskirjad. aga meil on vaja tarku eeskirju ning meie oleme pisut mures selles, et need eeskirjad, mis on praegu välja pakutud, on protsüklilised, tsükliga samas suunas kulgevad. näiteks, kui me vaatame eeskirja, mis peab võlgade hulka vähendama, kui me vaatame äh, ri-, riiki, kellel võlakoorem on sada protsenti SKP-st, siis need reeglid nüüd, mis me välja pakume, nõuavad, et nad viieprotsendilise ülejäägi tekitaksid aastas. viis protsenti SKP-st peab ülejäägiks olema iga aasta, et järele jõuda eesmärkidele. kas me tõesti arvame, et see realistlik on? kui ei, siis mm, millise parema lahenduse me välja pakuksime neile? teiseks, parlament väga pooldab seda pitsa ja prääniku meetodit, seda Euroopa kakskümmend kakskümmend puhul ja ka FEIO raporti puhul ja nüüd komisjonilt tulnud ettepanekus on küll pitsad olemas, aga kus need präänikud on? aga präänikud tähendavad seda, et valitsustel peavad olema korralikud stiimulid, liikmesriigid peavad olema korralikud stiimulid selleks, et paremaid tulemusi saavutada, kui asjad hästi lähevad, kui ajad paremad on et halbadel aegadel siis varusid kasutada. ma ei oska siin konkreetseid lahendusi välja pakkuda, aga ma arvan, et seda tuleks siiski arvesse võtta. ning kolmas märkus. Eh, me oleme pisut Euroopa Komisjonis pettunud, kui me vaatame teatist eh, volinik Rehnilt eh, kevadel siis ta ütles, et ta tahab selgelt edasi liikuda ja väga konkreetselt rääkis ka makromajanduslikust tasakaalunihetest ja rääkis tervest reast mõõdikutest ja indikaatoritest, mis on piisavalt eh, ulatuslikud, aga samas liiga ulatuslikud, et neid hõlmata. ja siis eh, lubati, et tulevad ettepanekud ja et komisjon nõukogu siis peavad need ettepanekud kinnitama, aga samas parlament jäeti sellest protsessist välja. aga meie arvame, et me peame hoopis konkreetsemalt välja ütlema, millised mõõdikud ja indikaatorid meie tahame näha. tähtis on seista sea selle eest, et me tegeleksime õigete asjadega, mitte ainult eelarve puudujäägiga, riigi võlaga, aga ka erasektori võlaga peame tegelema. ja ebavõrdsusega ja äh, samuti need äh, keskkonnamõjud ja väliskulud, mis negatiivset mõju avaldavad. Silvi juba rääkis selle ohust, et me kaotame oma kodanike toetuse, see on tõeline oht ja Silvi, ma ei arva, et siin on süü ainult populistlikel vali-, parteidel, aga ütlen ka mõningate liikmesriikide valitsused ja mõned valitsusparteid on süüdi. aga tähtis on nüüd öö, seista hea selle eest, et me kaasaksime parlamendi mitte ainult õigusakti väljatöötamisse, vaid kogu protsessi, selle majandusvalitsemise eeskirjade elluviimisele meil on ju vaja läbipaistvust ja ainult nii võtavad kodanikud selle süsteemi uue omaks. ja liikmesriikide valitsused ei tohi rohkem istuda kinniste uste taga, sest seal kinniste uste taga nad räägivad ühte asja ja avalikkuse ees teist. kõik peab olema avalik, et nad ei saaks oma sõna murda. ning teiseks meil on vaja seos positiivse strateegia vahel, mis on Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia ning rohkem sanktsioonidega seotud äh, poliitika. härra Langel, kas te tahate siia istuda või? Äh, kuue raporti osas on härra Lamberts variraportöör, ma võin talle anda äh, kaksteist minutit. tahate minu kohal ise istuda, asju korraldama või kuidas? tegelikult ma lõpetasin, ma käitusin korralikult. ma loen ette nimekirja, järgmised sõnasoovid ja teie siis ise otsustate. Karens, Mr Feo, Madam Hübner, Mr Giggold, Mrs Swinburne, Mr Handel, Mr Chuntis and Mr Juan Nob, all of whom are our shadows on different parts of the report. Need on kõik variraportöörid ja härra Schmidt, teie olete saadik, kellel ka on õigus sõna võtta, te olete minu nimekirjas koos proua Lüllinguga nii et palun rahunege nüüd maha, ärge erutuge, te kõik saate sõna, aga variraportöörid kõigepealt. ja kallid kolleegid, kui teil rohkem aega kulub, siis ma pean lihtsalt pärast paluma raportööridel lühemalt teha. ma olen paindlik, ma tean, et mõned kolleegid on variraportöörid kuue raporti osas. nii, palun järgmine. Fine, thank you, madam chairman um.... aitäh nii nagu teised kolleegid, nii olen ka mina pettunud selles, mida nõukogu teeb. sest minu meelest ei ole nende avaldused meie debatile kuidagi kasulikud. ma olen nõus ka teises punktis. nimelt, et kogu see küsimus on segane ja seetõttu ei tohi asjadest ette kiirustada, tuleb oodata, tuleb kuulata erinevaid eksperte, avalikkust, sest me lihtsalt ei tea praegu piisavalt ja oma praeguste teadmiste valguses ei ole mõtet kiirustada. põhimõtteliselt oleme me ilmselt ühel meelel, et reeglid ja sanktsioone saab ühildada ning kindlatest reeglitest on kõigil ainult kasu. paar sõna Eurotsoonist me oleme ühel meelel, et Eurotsoonis ei täideta ühisraha kriteeriumeid üksmeelselt, vähemalt mitte sama, samaväärselt, nagu neid äh, täidetakse USA-s ja seetõttu oleme me välja töötanud stabiilsus- ja kasvupakti ning oodanud, et riigid näitaksid üles ähm, ettevaatlikkust ja eelarvedistsipliini. ning ma ei tea, kas saab öelda, et me rakendame sanktsioone, kuid need riigid, kes Eurotsooniga liituvad, peavad läbima kaheaastase katseaja ning selle lõpus tegema nõndanimetatud katse või testi. seda võib pidada sanktsiooniks selles tähenduses, et juhul, kui riik ei suuda seda testi sooritada, siis ta ikkagi ei kvalifitseeru. ning loodetavasti saavad kõik ka ühtemoodi aru, et kui riik on suutnud selle katseaja, läbida selle katseaja, mis eelneb euro vastuvõtule, siis ta suudab püsida sellel kursil ka edaspidi, kuid me ei näinud ette majanduskriisi ja finantskriisi, mis on üleilmsed. me ei näinud ette, milliseid äh, meetmeid hakkavad riigid võtma, et ähm, panku ja teisi hädasolijaid välja osta. me ei näinud ette stiimulite paketti ning äh, seetõttu äh, räägime me praegu ju reeglitest ja sanktsioonidest, mis järgnevad sündmustele, mille tõttu paljud riigid on pankroti äärel. pankroti äärel, sest nad on pidanud kulutama palju raha hädasolijate aitamisele. nii et tegelikult me kõneleme praegu kõneleme praegu justkui reaktiivselt neile sündmustele, mis aset leidsid ja mis on enneolematu ulatusega ning seetõttu tuleb endalt ka küsida, miks, miks me praegu neid samme astume, miks me töötame nii, nagu me töötame. ja kas on mõistlik samaväärselt kohelda riike, kellel ei ole tekkinud suuri võlgu ja neid, kellel on, kuigi need suured võlad on tekkinud põhjusega, nagu ma ka juba seletasin aitäh, härra, härra Karens. suur aitäh. ka mina tahaksin teha mõned üldised märkused sest mina olen eelarvemehhanismide variraportöör ja minu märkused on üldisemat laadi. meie liikmesriikide makromajanduslikud ja eelarvelised olukorrad on väga erinevad, seda nii praegu kui ka enne kriisi. erasektori ja riigisektori võlg, inflatsiooninäitajad, tööhõive, tööpuudus, kaubandusbilanss, kõik need näitajad on riigiti äärmiselt erinevad. ning äh, siis, kui äh, finantskriis tekkis, tabas ta kõiki riike küll ühtemoodi, kuid selle tagajärjed olid meie erinevate olude tõttu erinevad. ja me ei tohiks unustada meie, kes me oleme poliitikud, et selgust vajavad ka Euroopa kodanikud ning lisaks neile muidugi ka finantsturud. me oleme ju näinud, et kui poliitikud kõhklevad ja ei käitu piisavalt avameelselt, siis kodanikud on umbustlikud, kuid finantsturud reageerivad väga valuliselt. ning kokkuvõttes maksame me kõik selle olukorra kinni ma arvan, et meil oleks vaja väga selgeid juhiseid nende sanktsioonide kohta, mida siin nimetati ning eh, need sanktsioonid ei peaks olema hambutud, vaid neil peaks olema tõeline käega eh, katsutav mõju. Nende abil peaksime me taas saavutama nii kodanike kui finantsturgude usalduse. ja ma toon näite omaenda riigist, Lätist, mida riik eh, vägagi kõvasti tabas. meie valitsus ja meie peaminister on alati selgitanud, millised on raskuskohad, me võtsime vastu kärpekava selleks, et eelarveprobleeme lahendada. Need eelarveprobleemid ei olnud Lätis juba ammu tuntud, need tekkisid just nimelt kriisi tagajärjel ning äh, seetõttu võeti vastu kärpekava ja kärpekava on majandust aidanud. viimastel valimistel sai äh, peaminister suure toetuse just sellepärast, et ta need kärped läbi viia suutis. sellepärast, et ta oli kodanike vastu aus. nii et kui me vaatame neid äh, pakette tervikuna, siis tuleb alati meeles pidada, et me peame olema ausad ja mitte kartma avameelsust. sest ausus ei pruugi poliitilist karjääri lõpetada. Läti näide näitab vastupidist, aitäh! suur aitäh, härra Feil, kes räägib härra Dorfmanni nimel variraportöörina. suur aitäh, proua esinaine. tõepoolest, ma räägin härra Vormani nimel, kes on makromajandusliku ebatasakaalu ennetamise ja korrigeerimise variraportöör, sest ta viibib praegu Usbekistanis. mis puudutab makromajanduslikku järelevalvet ning tasakaalu ennetamist ja korrigeerimist siis on ka see osa meie uuest paketist, mille abil püütakse avaliku sektori finantse äh, taas jalule aidata. Makroma-, makromajanduslik ebatasakaal on spetsiifiline probleem ning stabiilsus- ja kasvupaketi järelevalve on meile samuti oluline. me peame erinevaid muudatusi jälgima ja tuvastama õigeaegselt makromajanduslikku tasakaalu tuleb hinnata õigete vahenditega. meil on vaja varajase hoiatuse mehhanisme ning me peame ära tundma tasakaalu erinevates majanduse osades. Need sammud, mida Euroopa Komisjon pakub, võimaldavad korrigeerivat tegevust erinevates liikmesriikides ülemäärase eelarve defitsiidi puhul soovitame liikmesriigil välja töötada korrigeeriv tegevuskava, mille abil need tasakaalud õigeaegselt kaotada, et ei tuleks hiljem teha valusaid otsuseid. ma jään ootama meie koostööd proua Ferreira ja teiste raportööride, teiste variraportööride ning meie komisjoni liikmetega selleks, et tugevdada majandushalduse ennetajate korrigeerivat mõju. okei okay,, thank you for that uh,. Then... aitäh proua Hübner. Thank you uh, very much. suur aitäh. ka mina olen täiesti nõus, et tegemist on hea paketiga, mille põhielemente tuleb kindlasti kaitsta. ma usun, et äh, töötada tuleb selle eeldusega, et äh, meie lähtekohaks on Eurotsooni heterogeenne äh, olek. me usume, et Eurotsoon on heterogeenne praegu ja on seda ka tulevikus ning kui me vaatame erinevaid makro, erinevaid ehm, tasakaalu puudumise ilminguid majanduses, siis selleks on erinevad põhjused, need põhjused ei kao ka tulevikus. see tähendab, et ka tulevikus toimivad samasugused faktorid nagu praegu ning eh, majandushaldus on veel eh, pikka aega nõrk, sest eh, tegemist on kestva protsessiga ja selle protsessi käigus me kindlasti õpime nii mõndagi. minu jaoks on tähtsaid elemente kolm või neli, nendes küsimustes on mul ikka veel kahtlusi. ma usun, et ideaaljuhul vajaksime me sellist süsteemi, mis ei tekita uusi ähm, tasakaalutusi, ma ei tea, kas see on isegi teostatav, kuid see on soovitatav. meil on vaja välja töötada selline mehhanism, mis võimaldaks episoodilist sekkumist majandushalduslikesse küsimustesse selleks, et korrigeerida valitsuse poliitikat. ja me peame arvesse võtma, et selle süsteemi väljatöötamisel peame äh, püüdlema just sellise süsteemi poole, mis on, äh, mis suudab paremini vastu seista neile probleemidele, mis Euroopas praegu on. ja selle süsteemi väljakujundamisel tuleb arvestada nii välist kui sisemist tasakaalu puudumist ja seda, milline on nendevaheline seos. eriti võttes arvesse dilemmat fiskaalse konsolideerimise ning majanduskasvu vahel. võib-olla on just selle seose loomine välise ja sisemise vahel sobivaks lahenduseks. kolmandaks sobin ma, soovin ma öelda, et me peaksime meenutama, et Eurotsoon ei ole lihtsalt äh, üksikute liikmesriikide äh, summeeritud kogum ja seetõttu ei piisa sellest, et me võtame lihtsalt ette mõne riigi, kes ei käitu praegu kõige distsiplineeritumalt ja noomime teda. sellest ei piisa, sest see võib negatiivset mõju avaldada ka teistele liikmesriikidele. ja neljandaks, ma usun kindlalt et need jõustamismeetodid, mis võetakse vastu paketi lõpus, võivad osutuda tõhusaks, kuid seda ainult siis, kui kogu süsteem on sobiv ja kõik saavad ühtemoodi aru, mida tähendab tasakaalu puudumine ja kuidas selline olukord tekib. ja selle mõistmiseks on vaja ka statistilisi andmeid selleks, et mõõta tasakaaluga seonduvaid äh, probleeme, tuleb äh, süsteemi kujundamise kõikides etappides äh, arvesse võtta ähm, kõiki neid küsimusi. ning lõpuks neljand-, artikli neli kohta, kus räägitakse rakendamismeetmetest. ma kahtlen selles, kas me saame sellist lahendust ikka õigustada poliitiline protsess on alati subjektiivne ja kätkeb endas mitmeid faktoreid. kui me tahame otsustada, kas mõni riik on rikkunud objektiivseid referentsväärtusi, siis ma ei saa aru, kuidas täpselt me peaksime selle kindlaks tegema. paljudel juhtudel sõltub selline rikkumine või rikkumise olemasolu ju asjaoludest ja me oleme minevikus näinud, et kui määratlused on umbmäärased, siis tekib lihtsalt suur segadus ja meil ei ole selles olukorras võimalik midagi mõistlikku peale hakata. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et artikkel neli loob ka teatud moraalse ohu, sest ta ütleb, et kui liikmesriigid ei ole tingimusi rikkunud, siis võivad nad hääletada ja kui nad on neid viit väärtusi, mida siin nimetatud, rikkunud, siis võetakse neilt trahvi ja teised liikmesriigid otsustavad, kuidas see trahvisumma jaotatakse, võib-olla äh, see on äh, õige, kuid minu jaoks äh, tekib siin moraalne oht, sest ma arvan, et nõukogus võivad mängima hakata iga riigi enda huvid, kui mõelda sellele, mismoodi siis teisi liikmesriike sanktsioneeritakse või ei sanktsioneerita, aitäh. härra Kigol. aitäh, ma teen väga lühidalt. selle paketi puhul on Econ vastutab selle eest, et äh, majandusega seonduv osa oleks korrektne. nõukogu on äärmiselt kahtleval seisukohal, kuid tegelikult äh, ju ka Econ ise kipub ähm, poliitilist poolt üle analüüsima. me analüüsime liigselt ka neid seisukohti, mida poliitilised fraktsioonid on minevikus võtnud see puudutab nii sanktsioonide arutelu kui ka resolutsiooni kavandamist ja lõpuks muidugi tasakaalu puudumist. ma arvan, et selle paketi lähtekohaks peab olema tegelik vajadus tugeva majanduskoostöö ja koordineerituse järgi, mis põhineb just nimelt kriisist saadud õppetundidel. me ei võitle ju mitte ainult tasakaalu puudumisega vaid me võitleme ka nende ilmingutega, mis kriisi ajal nähtavaks tulid. ning võitlus nende ilmingutega aitab meil ehk luua konsensust ning konsensust aitab luua ka see, et me kõik mõistame, et me vajame uusi reegleid. ning äh, me kõik mõistame, et need reeglid peavad kajastama kriisist saadud õppetunde ning need reeglid peavad olema õiguslikult siduvad. kuid äh, seda peavad nad olema mõlema poole jaoks. kui me vaatame võlga ja defitsiiti ning tasakaalu puudumise küsimust ja seda, et Eurotsooni kõige suurem majandus tegelikult ajab deflatsioonipoliitikat, kuid teised riigid äh, kannatavad ülemäärase inflatsiooni all, siis tegelikult see poliitika ju ei toimi. ja probleemiks ei ole mitte ainult konkurentsi küsimused, vaid ka need üllatuslikud ähm, mullid, mis lõpuks lõhkevad ja mis põhjustavadki deflatsiooni. ma arvan, et meie poliitika peaks olema karmim ka selliste mullide ennetamisel. ja kui reeglid tõepoolest on äh, karmid probleemi kõikide tahkude suhtes, siis nad ka toimivad lõpetuseks tahaksin öelda, et me ei saa nõuda riikidelt äh, kärpemeetmeid ja kärpekavasid, mis viivad teatud protsükliliste deflatsiooniilminguteni. peale selle on ju vahe edukatel kärpekavadel, mida tõesti oleme näinud näiteks Rootsis, kus äh, lihtsalt korrastati riigi majandust ja seetõttu saavutati näiteks suurem eksport. ning ähm, valuutakursi kohendamisega kompenseeriti äh, siis ka seda, et siseriiklik nõudlus äh, oli vähenenud, kuna eksport suurenes kuid Eurotsooni riigid, kus välisvõlg on vähemalt kuuskümmend protsenti SKT-st, mõnel puhul ka kaheksakümmend protsenti, ei ole samasugune tee võimalik juhul, kui me äh, karme reegleid paika ei pane. loomulikult ei ole ma selle poolt, et riigi välisvõlg suureneks, kuid ma olen selle poolt, et majandusreeglid selgelt paika pandaks, sest kui seda ei tehta, siis äh, muutuvad poliitilised probleemid varsti uuteks majandusprobleemideks ja päris lõpetuseks tahaksin ma ka öelda, et tegelikult ei peaks riik krediidiasutusi välja ostma. ma nõustun sellega, mida ütles Viki ja sellega, mida arvab Saksamaa valitsus. me kõik teame, et lepingut tõenäoliselt ei muudeta. ja seetõttu oleks väga hea, kui Euroopa Parlamendi praegune koosseis töötaks välja ettepanekud selleks, mismoodi me selle äh, mentaalsuse muudatuse saavutame, ilma et me muudaks aluslepingut võib-olla tõesti võiks selle muudatuse sisse kirjutada tulevaste valitsuse võlakirjade ostmise skeemi. võib-olla see võimaldaks meil edasi liikuda ilma lepingut muutmata, võib-olla on ka teisi võimalusi, kuid mm, valitsuse võlakirjadele keskendumine oleks konstruktiivne lahendus. muidugi me peame kaitsma maksumaksjate õigusi, sest kokkuvõttes on maksumaksja see, kes välja ostab krediidiasutused, kui riik seda otsustab teha, kusjuures just krediidiasutus andis kergekäänuliselt, kergekäeliselt laenu inimestele, kes seda ei väärinud. aitäh, ütleb äh, proua Swinburne. kuna paljud märkused on juba tehtud, siis mina ei hakka kõike üle äh, kordama, vaid räägin lihtsalt äh, protsessist üldiselt, kuid spetsiifilistest asjadest võime rääkida raportööridega hiljem ka mina pean oluliseks tihedat koordineeritust ja koostööd liikmesriikide vahel, millest kõik räägivad ja see peab kohe algama. selleks ei ole vaja, et mingeid õigusloomelisi ettepanekuid esitataks, palju sellest tööst saab ära teha ju kohe praegu. ma arvan ka, et äh, koordineeritud tegevusega peaks alustama enne, kui kolmepoolsed läbirääkimised on lõppenud hea on see, et meie siin Euroopa Parlamendis oleme asjadest õigesti aru saanud, see on palju tähtsam kui see, et me teeksime oma tööd väga kiiresti tähtis on arvestada ka sellega, et praegu täidavad väga vähesed riigid stabiilsuse kasvupakti reegleid ja kriteeriumeid ning seetõttu ei ole sanktsioonide kehtestamisel erilist mõtet, nad ei muudaks ju mitte midagi. Euroopa Komisjon on need pealegi välja töötanud varase hoiatuse mehhanismi osadena. Neist on kasu ainult siis, kui normaalne olukord on taastunud. praegu ei ole sanktsioneerimisega kiirustamisel mitte mingit mõtet ning riikide võlakoorem on niigi juba väga suur. meie Euroopa Parlamendis ei tohiks oma tööga kiirustada, kuigi meil on palutud kiirustada, me peaksime tegema tööd normaalse kiirusega, me peaksime ähm, korraldama ka avaliku kuulamise, mida juba ammu oodatakse, et avalikkus saaks paremini aru sellest, mida me siin arutame. igasugused raportid vastavalt meie menetluskorrale äh, peaksid toetama seda, mida me nagunii juba teeme. sellisel juhul oleks meil kolmepoolsete läbirääkimiste laua taga võimalik olla kindel, et me oleme teinud kõik endast oleneva ning et meil on kogu toetus, mida meil on võimalik koguda ja et meil on olemas kõik vajalikud tekstid. komisjon on öelnud, et meil tuleks välja töötada tulemustabel majandus- ja finantsnäitajate jaoks ma arvan, et Euroopa Komisjon äh, mängib ise väga tähtsat rolli selle tulemustabeli koostamisel ja tõhustamisel. liikmesriigid on huvitatud ennekõike sellest, mis toimub nende enda riigis. Euroopa Parlament võib teatud juhtudel olla vahekohtuniku rollis ja aidata tagada, et tingimused on ühtlased, ühesugused nii suurte kui väikeste liikmesriikide jaoks, kuigi suurtel liikmesriikidel on alati rohkem manööverdamisruumi ma piirdun praegu sellega ja kõigest, mis on põhjalikum, räägin ma raportööridega. suur aitäh, proua Handel! proua esimees, kallid kolleegid! see arutelu, mida siin peetakse, ei ole väga lootustäratav. milline on meie praegune tulemus? siiamaani oli meil kasvu- ja stabiilsusmaks, mis oli range, mis automaatselt ette nägi karistusi ja kui see pakt ei toiminud, äh, siis oli halb ja kui toimis, siis tavaliselt mitte selles suunas, nagu ma oleks tahtnud, kuid alati koormati meie kodanikke. ja puudu oli sotsiaalsest dimensioonist. aga samamoodi tõkendas ta ka ostujõudu ja nõudlust siseturul. nüüd hakkavad mõned inimesed selle üle järele mõtlema kuid see, mis meil on vahendite ja karistuste najal olemas, seda soovitakse muuta paindlikumaks, selleks et neid vahendeid oleks paremini võimalik kasutada. kuid see ei muuda kogu selle asja iseloomus mitte midagi. ma näitaksin, teeksin näite karistusõigusega. siiamaani oli lugu nii, et me ütlesime, et nad on ise süüdi, nad ise loobivad raha aknast välja ja vaadaku nüüd ise, kuidas hakkama saavad, kuidas nad soov, saavad äh, eelarve tasakaalu ja nii edasi. me teame majanduskriisi tõttu, et see ei ole võimalik ja mõeldes ka sellele, mis toimub finantsturgudel ja nägime, mis toimus Kreekas ja teistes liikmesriikides, teame, et need riigid ei ole alati ise süüdi. me teame ka, et konkurentsivõime pärast ja konkurentsivõime parandamise meetmete puhul tihti nõrgemad Euroopa Liidu liikmesriigid kannatavad, kuna tasakaalunihked on suured ma arvan, et meil on vaja teistsuguseid vahendeid ja ma loodan, et meie arutelude jooksul on meil võimalik neid ka leida, järgnevatel kuudel kokkuleppele jõuda. sest meil on vaja suunatud võimalusi, kolleeg Kular ja Lamberts tegelikult juba vihjasid sellele. me oma aruteludes tegelikult nii kaugele ei ole jõudnud kui nemad ma loodan aga, et me jõuame nii kaugele, sellepärast et meil on vaja tööhõive ja stabiilsuse ja sotsiaalse Euroopa pakti meil on vaja teistsuguseid vahendeid. toogem või jällegi näide karistusõigusest, me ei soovi ju kõiki karistada, karistada neid, kes võib-olla ainult osaliselt on süüdi oma majandusliku olukorra pärast või üldsegi mitte. meie eesmärgiks on ju hoida koos Euroopa Liidu liikmesriikide ühendust, aidata neid riike, mis on sattunud hätta, mõõta, seda vahel ka teiste liikmesriikide süül ja finantsturgudel toimuva süül. jah, me peame neid aitama, me peame neile panema peale ka kohustused otse loomulikult, kuid ma arvan, et resotsialiseerimine ja uuesti lõimimine on võimalik. ma arvan, et me ei peaks neid kõiki kohe surma mõistma. aitäh. härra Hundis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να δηλώσω εκ μέρους της ΓΚΟΕ, μίλησε και ο συνάδελφος πριν, ότι επί της αρχής, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε αναλάβει καμία από τις εκθέσεις... Suur tänu! Kuue nimel tahaksin öelda, et hoolimata sellest, et me ei ole raportöörid ega variraportöörid nendes küsimustes, soovime me siiski anda oma panuse selleks, et Euroopa Parlamendi hääl tuleks kuuldavale. kuid sellegipoolest ma loodan, et meil on ka aega kuulata arvamusvahetusi sisulistes küsimustes eh, komisjoni majandusliku juhtimise alal ja need muudatusettepanekud, mida meie komisjonis siin või Euroopa Parlament üldiselt võiksid teha, on sellised, mis meid ei rõõmusta. sest komisjon räägib siin rohkem järelevalvest, rohkemast järelevalvest, rohkemast kontrollist, see on täpselt see, mida meil on vaja. ja kuna seda ei olnud, siis sattusime me raskustesse. vaadates neid arenguid, mis toimuvad Kreekas ja ka mujal, on selge, et meil on äh, eelarve puudujääk, kuna areng ei ole olnud äh, rahuldav. kolleegid on öelnud, et äh, kui sa alustad ainult oma liikmesriigist, siis ei jõuta kuhugi. kui me vaatame kas või stabiilsuspakti, siis on täiesti selge, et see peaks kehtima kõikide liikmesriikide jaoks, olgu nad nõrgad või tugevad. ka öö, riigivõlgade puhul on asi samasugune. Kreeka puhul tuli see väga selgelt välja. ja me ei saa alati loota ainult trahvide peale sest distsipliin on see, mis äh, peaks kehtima kõigi jaoks, näiteks Eesti on olnud väga distsiplineeritud ja IMF on äh, Eestit välja tuunud, kuid äh, nüüd on siin üleskutse kõigil kärpida. äkki me tõesti peaksime kõik võtma kohustuse olla distsiplineeritumad ja Euroopa Parlament saaks äh, võib-olla selles osas midagi ära teha, kuid kasvu- ja stabiilsuspakti osas meil ei ole väga palju võimu. teiseks, mis puudutab äh, meie seisukohta ja komisjoni ja nõukogu seisukohta, ma kardan, et äh, lahing kolme institutsiooni vahel läheb tuliseks, sellepärast et mõned meetmetest esmapilgul tunduvad väga head kuid on täiesti selge, et tegemist ei ole tõeliste meetmetega, millest oleks ka kasu. mida see tähendaks kodanike jaoks? seda, et Euroopa neid ei toeta ja see on suureks ohuks. ja mis puudutab toetavaid meetmeid finantsturgude jaoks. reageeringud nendele olid päris suured, eriti Kreekas, eriti kui ohtu sattus meie eelarve. ja parlamendis äh, üritati küll nendest meetmetest kinni pidada, nendest ettekirjutustest, aga mis puudutab vastutust, siis tuleb rääkida ühel häälel, aga me peame ka hoolitsema selle eest, et me kõik liigume õiges suunas, enne kui me hakkame ühel häälel rääkima. me võime ju ette kujutada, et me ei tea, mis institutsioonilisel tasandil tegelikult toimub me teame, et lepinguid on muudetud ja neid on vaja muuta, aga iga kord, kui midagi muudetakse, on vaja tegelikult kogu Euroopa Liit ümber struktureerida. nii et me ei ole väga uhked selle üle, mis Lissaboni lepinguga on juhtunud ja me tõesti peame oma suhtumist muutma. ma arvan, et meil tuleb seda teha ka sellepärast, et meie ees on väga rasked äh, probleemid eriti kui mõtlete institutsioonilistele reformidele, mis on olnud väga aeglased. ja ma arvan, et äh, sisulistes küsimustes selle paketi osas on meil võimalik kokkuleppele jõuda. kolleegid, ma arvan, et äh, meil tuleb tõesti Euroopa Parlamendile rohkem hääleõigust nõuda. Alors si euh, il y a une leçon à cette crise, c'est sans doute qu'il faut suur tänu! kui me sellest kriisist midagi oleme õppinud, siis seda, et makroökonoomilist poliitikat tuleb koordineerida. on väga heaks märgiks see, et makroökonoomilisest ebatasakaalust on hakatud nüüd rääkima. ja komisjon on tegelenud ka jooksev konto probleemidega regiooniti minu arvates on komisjoni ettepanekud sellised, millest võib rääkida, sellepärast et makroökonoomilised tasakaalunihked, millega tuleb arvestada, on tegelikult jäämäe tipuks. on kaks erinevat sorti eh, tasaka-, on kahte erinevat sorti tasakaalunihked, millega komisjon pole üldse mitte arvestanud. esiteks investeeringud ja säästmine. Saksamaal ja Prantsusmaal näiteks on tegemist kahe väga tähtsa turujõuga, mis muu moodustavad väga suure osa riikide SKT-st. ja veel üks makroökonoomiline tasakaalunihe, nimelt äh, see, et lõhe sissetulekute vahel suureneb, nende vahel, kes teenivad väga vähe ja nende vahel, kes teenivad väga palju. soovitused, mis eelmisel nädalal tehti, minu arvates toovad endaga olukorra halvenemise kaasa. esiteks äh, stabiliseerimispakti rangemaks muutmine toob tega, endaga kaasa olukorra veelgi paindumatuks muutumise ja see jällegi tõkestab majanduse kasvu. siis palga, palgapoliitika, mis on ette nähtud, ehm, võib endaga kaasa tuua deflatsioonipoliitika. see aga vähendaks siseturul nõudlust ja võib-olla äh, uuesti lükkaks meid kriisi. see tähendaks aga seda, et eelarve puudujääkidest kui sellisest polegi võimalik lahti saada. siis automaatsed, poolautomaatsed karistused. Nende vahel on vahe väga väike ja vähemalt äh, kui vaadata komisjoni ettepanekut, ma arvan, et kodanikud ei saa sellest aru. ja parlament lõikaks sellest kasu, kui meie oma töös eriti kolleeg Feio omaalgatuslikus raportis, kus viidatakse sellele, kui tähtis on kaasata ka teised tegurid, tööhõive, inflatsioonimäär, majanduskasvumäär ja et ka riigiti tuleb erinevaid meetmeid ette näha. ma arvan, et parlament oleks väga heal positsioonil, kui ta sellest ka tõesti lähtus, lähtuks. siis PRS-i raport kriisi kohta seal on välja toodud soovitused, mis on väga erinevad komisjoni omadest, eriti mis puudutab äh, antitsüklilisi majanduspoliitilisi vahendeid. eriti just eelarvepoliitika jaoks. kolleeg ja sõber Kiigolt väga õigesti viitas ka sellele. siis äh, jooksevkonto defitsiit äh, regiooniti on siin väga tähtsaks küsimuseks. meil on võimalik Äh, probleeme lahendada tõukefondide kaudu või ka finantseeritud äh, eurovõlakirjade kaudu. jah, aruteluga on algust tehtud, see kõik on väga õige, kuid kui meie, ainus demokraatlikult valitud institutsioon Euroopa Liidus ei saavuta seda, et komisjonile ja nõukogule südametunnistusele kopitada, siis ma kardan, et asjad lähevad väga hulluks. siis nõukogu liikmetel pole ka võimalik rahvusparlamentidele selgeks teha, kui tähtsad ja kui mõistlikud on need majanduspoliitilised meetmed. suur tänu. proua Lülling, palun. suur tänu. ma ei taha siin võib-olla nii ebameeldivalt esineda kui mõned eelkõnelejad, aga ma arvan, et meie jõud äh, nõukogu vastu ei sõltu mitte ainult äh, saadikute tahtest äh, lihaseid näidata, jõudu näidata ja rusikatega veelda, vaid meie tööst. kui parlamendil õnnestub äh, järelevalve arutelus nõukogu veenda, siis ainult sellepärast, et saadikud, kes selle küsimusega tegelesid, ka tõesti põhjalikud oli et nad informeerisid ennast, et nad olid eksperdid selles valdkonnas ja et nad endale korraliku pildi lõid sellest, mis Euroopa Liidus äh, toimub. ma arvan, et järelevalve küsimustes on arutelud meile ka näidanud väga selgelt, et äh, käesoleva paketi puhul peaksime sama tee valima. tahaksin aga ka natukene hoiatada, tegemist ei ole iseenesestmõistetavusega. ma tean, et mõned teist nüüd kiristavad hambaid, aga ma tean, et arutelu eelmisel nädalal Strasbourgis oli kõike muud kui veenev. Feio ja ra-, Peresi raportid tõid endaga kaasa väga vastuolulisi arvamusi. sellepärast, et ei olnud korralikku selgroogu nende raportitega, mitte äh, järjekindlust. ma saan aru raportööridest, nende eesmärgiks on võimalikult suur enamus enda raportite selja taha koondada, aga see enamuste leidmine läheb minu arvates liiga kalliks maksma. hind on liiga kõrge, sest kui meil ei ole valimisvõimalusi majandus- ja eelarvepoliitikate vahel. jah, te võite nende raportite poolt äh, olla, sest on täiesti selge, et keegi teile vastu ei räägi. ja tahaksin veel lisada, et ma ei jaga proua Wortmann kooli arvamust, kes ütles, et suur töö on juba tehtud. ei, ei, otse vastupidi majandusjuhtimise küsimus, millega meil tuleb tegeleda, saadab meid kohe kindlasti veel pikka aega ja sunnib meid raskeid otsuseid vastu võtma. meil tuleb need otsused aga vastu võtta selleks, et meid ka tõesti kuulda võetakse. kui me soovime, et meid kuulataks, siis tuleb meil hoolitseda selle eest, et komisjoni ja nõukogu majandusjuhtimise küsimuses äh, oleksid esirinnas ja siis tuleb meil ka öelda, et äh, kas me oleme sanktsioonide poolt või vastu ja et kas nad peaksid olema automaatsed või mitte. meil tuleb lihtsalt mingi otsus vastu võtta, me peaksime näitama, mille poolt või vastu me oleme. kui ma siin aga kuulan teatud inimeste sõnavõtte, siis tundub, et äh, meil on siin kaks suurt vastasrinda ja selleks, et proua Kularile rõõmu valmistan, tahaksin Francois Perrouli tsiteerida, tema õpetajat, kui kõik mõtleksid ühtemoodi, siis me lõpetaksime mõtlemise ära, nii et palju-palju õnne, proua Kular, sellepärast et teie raportöörina olete esitanud väga õiged küsimused, sisulised küsimused, mille, millest me ju siin tegelikult räägime. ja lõpetuseks, proua esimees, kogu see olukord on väga raske, kuna see kõigile mängitud ühtsus siin on ju tegelikult üks suur pettus ja tahaksin öelda, et need saadikud, kes oma valdkonda tunnevad ja korralikult tööd teevad, nendel ees on väga-väga suur töövõim. suur tänu ja härra Schmidt, palun! suur tänu, proua esimees, räägin nüüd teiega kui Eurotsooni mittekuuluva riigi esindaja. minu arvates, kui me soovime Eurotsooni laiendada, siis need ettepanekud, mis on tehtud, on väga tähtsad. Nad peavad olema ranged ja järjekindlad. muidu on peaaegu võimatu minul veenda, nii nagu ka teistel võimatu veenda oma koduriigi kodanikke, et nad hääletaksid euro poolt. sest äh, mis praegusel hetkel öeldakse, on see, mida me ütlesime juba mõnda aega tagasi, me ütlesime, et need äh, reeglid ei toimi ja see oli täpselt see, mis juhtus ja sama arutelu käib, ma arvan, ka Soomes. jah, ütleb kõrvalistuja ja tegemist ei ole mitte karistuste ja sanktsioonidega. ei, ei, meil tuleb lihtsalt reeglitest kinni pidada. Pacta sunt servanda, lepingutest tuleb kinni pidada. ükski riik, olgu ta siis suur või väike, ei peaks äh, üritama sellest vastutusest kõrvale hiilida, aga see oli just see, mis juhtus ja ma olin väga tänulik, et Strasbourgis eelmisel nädalal äh, oldi nõus selle FEIO raporti lisandusega, et vabatahtlikult võivad äh, liikmesriigid need kohustused endale võtta. kuid kolleegid, mõelge selle peale. jah, te võite öelda, et me ei taha neid riike äh, Eurotsooni, kuid siis te teete suure vea, sest paljud riigid väljaspool euroala on majanduslikult palju paremas olukorras kui need, kes on sees ja mitte ainult sellepärast, mida ütles Sven Kiigold. jah, meil on olnud kriise ka nendes riikides ja nad üritasid sellest välja tulla. vaadake Lätit, kui sa pead kinni reeglitest ja kui sa räägid inimestega, siis nad valivad su tagasi, see oli täpselt see, mis Lätis juhtus. nii et uskuge, sellesse, mida me teeme. me ei ütle ju, et stabiilsus on midagi hullu. ei, stabiilsus on hea, loomaks uusi töökohti ja inflatsioon. inflatsioon on kõige õudsem asi, mida me oma kodanike õlgadele võime panna. nii et mõelge selle peale ja mõelge ka meie peale, kes on väljaspool, üritage meid lõimida. suur tänu! jah, ja vahel jäävad kõige ilusamad sõnad viimaseks, ütleb proua esimees nüüd, kui iga raportöör, kui ta soovib sõna, saab ühe minuti selleks, et vastata, sellepärast et meie aeg on otsas, jah, otse loomulikult tegemist on esimeste arvamusvahetustega ja te võite oma kommentaare ka hilisemaks hoida või anda sõna variraportööridele. kõigepealt proua Wortmann-Kool, kas soovite saada minutiks sõna? jah, tahaksin tänada kolleege nende sõnavõttude eest. kui üks asi on selge, siis see, et asja lahendamine pole lihtne. jah, ma olen nõus kolleegidega, kes seda ka ütlesid Diego Feio ja proua Peresi raportis, jah, me võime kinni pidada kompromissidest ja üldistustest, kuid nüüd tuleb meil alustada õigusloomelise tööga ja seal tuleb tegeleda meil ka üksikasjadega. ja sellepärast ma tõesti ootan põnevusega seda rasket tööd, kui me hoiame kokku ja kui meil õnnestub teatud valdkondades edasi liikuda. ja ma arvan, et meil tõesti ka see õnnestub siis meil on võimalik ühtne seisukoht välja töötada siis, kui suur enamus parlamendist meid toetab. ma arvan, et kaks põhilist joont on see, et ühelt poolt me soovime ohjata võlgasid ja puudujääki ja teiselt poolt me soovime saavutada makroökonoomilise tasakaalu. Need on need kaks põhilist joont, ma arvan, et nendega on meil võimalik ka äh, Äh, hakkama saada ja kallid kolleegid, kui teil on soovitusi, kommentaare, märkusi raportite kohta, siis palun võtke minuga ühendust või teiste raportööridega. suur tänu ja proua Ferreirat ei ole siin, nii et proua Kular. aitäh, väga lühidalt Üh,, ühtsus, jah, aitäh, Astrid, et sa välja tõid, et seda ei ole alati lihtne äh, saavutada meil ei ole kerge teha seda koostööd. ja inimesed rääkisid siin protsüklilistest meetmetest, sellest, millised võivad olla tagajärjed. ja mis puudutab meie tegevuse kiirust, siis õigus on kolleegil, kes ütles, et tegutseda tuleb küll kiiresti, kuid kõige, kõige tähtsam on see, et meil oleks ka tulemused ning viimaseks oli, me armastame sind. Proua Ford. On... aitäh! tahaksin vastata lihtsalt äh, paarile küsimusele. väga hea, et te rääkisite ka piitsast, mitte ainult präänikust. see on väga oluline. ja ma usun ka, et äh, need märkused, mis tehti moraalse ohu kohta, artikli neli ähm, moraalsete ohtude kohta, need on väga olulised sõnad, sest äh, me ei tohi unustada seda potentsiaalset riski, mis seondub sanktsioonidega. ning Sven, see, kuidas sa rääkisid sellest, et me peame suutma moraalsest ohust kuidagi ümbert äh, ringi minna, oli samuti väga asjakohane. vaidluste lahendamise mehhanismis saaks seda kasutada, kuigi mina kvestorina, ma usun, ei saa nõustuda selle ettepanekuga, mis sa tegid see seostub mulle pankade erinevate võlakirjadega, millel on automaatsed käivitusmehhanismid, kuid seda ettepanekut on kindlasti mõistlik lähemalt uurida. parlament peaks vaatama seda, mida ta on juba teinud minevikus. me arutasime seda raportööridega ka täna hommikul ja me arutame seda edaspidi, ehk siis püüame leida selle suuna, milles me kõik koos tahame äh, liikuda, et vältida igasuguseid tupikuid. aitäh! suur aitäh, kolleegid! tahaksin veel öelda seda, et ähm, eelnõude tekstid valmivad kahekümne neljanda, kahekümne viienda jaanuari koosolekuteks. suur aitäh teile tänase koostöö eest ja konstruktiivse vaimu eest, mida üles näitasite, kuivõrd debatt oli väga keeruline. soovin teile äh, head ähm, lõunavaheaega ning eh, me jätkame kell kolm, mil hakkame mõtteid vahetama Carlos Tavaresiga, aitäh!